Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. jätkame arutelu ja väga tore oleks, kui restoranid ka võtaks arvesse meie uut istungite rütmi. meil on nüüd äh, päevakorrapunkt kaheksa, delegatsiooni reis äh, Soome. väga tore, et te nüüd siin olete, nüüd on meid juba lausa kaks liiget, kolleeg Štehovski ja härra Bosch SD fraktsioonist, meid on ainult äh, neli ja meil võiks olla seitse ja vaimustus äh, selliste reiside puhul on väga piiratud ja väga raske on end ka e-, ette valmistada. tahaksin rääkida programmist ka. me tegelikult olime endale plaani võtnud, et me külastame parimate tavade näiteid, et äh, me eeldame, et asjad lähevad mingites kohtades väga hästi ja siis käime kohapeal vaatamas, kuidas tegelikult on. kolmekümnendal oktoobril alustasime al, alustame siis äh, äh uute tehnoloogiatega, piimatootmisega, külastame äh, riik, riigikontrolli, kohalik, kohalikku riigikontrolli. ja siis on äh, kõigepealt väike paus seda meil tavaliselt ei ole. ja siis õhtul ähm, härra Nissele, Nissile kutsub meid endine äh, kontrollikoja liige, kutsub meid siis õhtusöögile ja siis järgmisel päeval Mall of Tripla äh,, roheline projekt ja pärast seda on meil korruptsiooniteemaline arutelu ja äh, kodanikuühenduse teemaline, ühenduste teemaline arutelu, eh, ka seal me loodame kuulda parimatest tavadest, oleme siis eh, sellise ümarlaua arutelu eh, organiseerinud, siis me lähme Lapimaale, Lapimaa puhul on sellel aastaajal hea, et isegi päeval on pime ja me siis külastame jõuluvana asukohta, nii et kui, kui äh, teil on soove, siis äh, palun saatke need meile äh, meiliga õigeaegselt ja siis lähme kohaliku piirkonna valitsusse, vaatame, kuidas toimivad struktuurifondid Lapimaal ja meil on erinevad partnerid koha peal, kellega me asju arutame külastame mõningaid Euroopa Liidu rahastusega projekte, tunneme huvi äh, selle äh, majanduse vastu, mis seal polaarpiirkonnas toimub. kas me pärast ähm, asjadest rohkem teame, seda ma ei tea, aga igal juhul me oleme pannud kokku sellise programmi, et Euroopa Liidu fondide tööst äh, head ülevaadet saada ja mõte oli, et kuna tegemist on kauge piirkonnaga, siis me tahaksime seda oma silmaga näha. ja nüüd äh, regionaalküsimuste peadirektoraadist tervitaksin siin proua Hakanen Medingsit ja ähm, tööhõive peadirektoraadist ka, et me tahaks teada, et millele me peaksime tähelepanu pöörama kes äh, sooviks ähm, äh, siin esimesena sõna saada, proua Haakonen? Hello uh,, so good morning, good tere päevast kõigile, mina olen mm, piirkondliku ja linnapoliitika peadirektoraadis tegelen äh, Soome ja Balti riikidega. Soome võiks tõesti olla hea näide ja loodetavasti näete seda ka ise oma lähetusel. Te näete, kuidas äh, praktikas asjad käivad seal. meie seisukohast äh, ühtekuuluvuspoliitika kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal sai üks koma seitse miljardit eurot komisjonil ja aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on seda summat vähendatud äh, umbes veerandi võrra, üks koma neli miljardit kokku. kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ühtekuuluvuspoliitikat rakendati viie ERDF programmi kaudu ja ES, kahe ESF-i programmi kaudu. ERDF-i puhul Põhja, Ida, Lääne ja Lõuna-Soomes ja siis olid väikesaarte ja Öölandi programmid ja riiklikud programmid, siis olid mandri jaoks ja, ja piirkondlik saarte jaoks ja liikmed soovisid kõiki dokumente saada märtsiks, komisjon on äh, neid hinnanud, tähtajad on kukkumas ja ERDF programmide puhul ei olnud äh, mingisuguseid auditi probleeme programmide lõpetamisel, nii et nad on valmis äh, sulgemiseks. Hollandi saarte puhul oli pro-, mõningaid märke, märkusi audiitoritelt äh. ühe suhteliselt suure veaga oli tegemist, võttes arvesse programmi suurust ja me kutsusime siis äh, neid üles, et kas nad äh, oleksid nõus äh, rahalise korrigeerimisega või siis äh, teeksid, lubaksid läbi viia täielikku, mm, paremat auditeerimist ja kahe tuhande seitsmeteist, seitsmendast kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani tegime kaks auditeerimist, mingeid probleeme ei olnud. Soome riigikontrolli on klassifitseeritud teise kategooriasse pärast neid äh, auditi lähetusi ja auditi aruandeid, mis me oleme saanud ja seetõttu Soome audiitorid said artikkel kolm staatuse, komisjon saab usaldada äh, kontrolliasutuste tööd ja seetõttu teha ise vähem auditeid. kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani on kolm ühtekuuluvusfondi programmi, üks ähm, ähm see mandril ja üks Hollandi saartel ja siis ühine RDF, ESF programm ja kakskümmend miljonit üritas, otsustas Soome panna uuele äh, VKI-de programmile senini ei ole olnud auditeerimislähetusi ja tegelikult praegu auditeerimise eest äh, praegusel äh, ajavahemikul vaat-, vastutavad hoopis tööhõive peadirektoraadi inimesed äh, ESF-i puhul. Marcel no,, olen mina, saan kinnitada seda, mida te ütlesite heade tavade kohta, et äh, kahe tuhande seitsmendast kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani on olnud Soomes äh, pidevalt väga väiksed vigade määrad, väga kõrge usaldatavus äh, on Soome puhul olnud tagatud, välja arvatud üks erand, ühe projekti puhul, ESF-i puhul oli veamäär suurem aga Soome ametivõimud on seda korrigeerinud. kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani on meil ametiasutused määratud, nii et rohkem kui tuhat projekti on heaks kiidetud, on rakendusfaasis, maksetega on aeg, asja, aeg läinud veidi, on asi läinud veidi aeglasemalt edasi seoses kohapealse rakendamisega, aga audi-, auditeerimise perspektiivist saan äh, ainult kinnitada, mida kolleeg ütles, et meie kogemused on väga head äh, selles osas, kuidas äh, fonde hallatakse Soomes, aitäh. siis äh, lähme sinna ja patsutame neid õlale, ütleme, et väga hästi olete tööd teinud, nii et kas rohkem sõnasoove ei ole siin, siis probleeme ilmselt selle reisiga ei ole. kolleeg Štehovski ja kolleeg Sarvamaa saavad nüüd sõna. aitäh sõna andmast, aitäh selle eest, mida te ütlesite. vaatasin äh, dokumente ja mulle torkas silma see, et ma ei tea, võib-olla see on mingi nali, aga Euroopa rahadest ehitati hobustele saun. see on küll väga kummaline. kas äh, te leidsite selle kuskilt äh, auditeerimisdokumentidest või on see mingi libauudis, mida internetis levitatakse, ma olen seda korduvalt näinud, nii et aitäh selle ülevaate eest ja seda arvesse võttes, mida ma seni olen lugenud, on mulle jäänud sama mulje äh, kui see, mida äh, te siin rääkisite. kolleeg Sarvamaa, palun. aitäh, palun vabandust, et jäin istungi algusest ilma, mul oli istung oma kontoris kontrollikoja liikmega, aga äh, ma saan aru, et äh, probleeme meil eriti ei ole. saunad on äh, Soomes olemas kõigi jaoks, seda te peaksite teadma. ja ma ei arva, et meil oleks selle jaoks vaja Euroopa Liidu vahendeid, aga mul on üks praktiline küsimus, võib-olla oleks võimalik seda kuskil mujal ka tõstatada, aga ma kasutan praegu võimalust. minu küsimus ja minu äh, ettepanek samal ajal oleks, et meil oleks äh, programmis mingid äh, osad, mis oleks pressile ka avatud, et mida te sellest arvate, nagu näiteks teisipäeva pärastlõunal, kolmekümne esimesel on meil ümarlaua arutelu, mis puudutab äh, korruptsioon, korruptsiooni ja sellega seotud juhtumeid, kaasatud on siis kodanikuühiskonna esindajad ja ka haritlased, et äh, see oleks äh, ainus võimalus, äh, kus ka kohtuda pressiga Helsingis ja enamus peamistest meediaettevõtetest on meil Helsingis, nii et võib-olla oleks kasu sellest, kui me meelitaks nemad meiega kohtuma ja see avaks äh, nende jaoks ka, võib-olla veelgi parem, rohkem kasu oleks, kui me nende jaoks avaks ka ümarlaua arutelu, et meil äh, ei ole eriti palju äh, aega ja pärast seda me peame kohe minema mm, lennujaama, enne meil ka aega ei ole. ja sama küsimus käib ka Lapimaa programmi kohta, et mm, meil on ainult väga vähe meediakanaleid, mis on Lapimaal esindatud, aga nad oleksid väga huvitatud, kui me neid ka kutsuksime selles programmis osalema, et nad saaksid äh, kuulata ja siis oleks neil võimalus ka pilte teha Lapimaal. proua Kressle, mul ei ole mingit soove, soovi luua pretsedente vaieldavate reiside jaoks, ma ei taha, et kolleegid pärast ütleksid, et aga Soomes te seda tegite, et kui me seda teeme, siis pot-, äh, Petri, sa peaksid kõigi osalejate käest küsima, et kas nad on nõus ja see oleks tõesti erakorraline juhtum ja pressikonverentse teeb äh, esinaine ja mitte keegi teine. minule pressikonverentsid eriti ei meeldi ja ma tõesti ei taha, et äh, me mingeid negatiivseid äh, pretsedente looks äh, teiste reiside jaoks ja ma, meil on tavaliselt probleeme negatiivsete asjadega ja Ungaris meil oli just probleeme, et meid süüdistati valimiskampaania tegemises, see on tõesti me vaatame, et kas me selle ümarlaua aruteluga saame midagi teha, mul ei ole midagi selle vastu, et me midagi teeksime avalikult, aga ma ei taha, et pressist saaks meie delegatsiooni reiside osa. härra Kroon, osa delegatsioonist kindlasti mitte, aga veidi av rohkem avalikkust äh, meid ei kahjusta, kuna siin ei ole väga palju kriitikat oodata ja isegi kriitiliste reiside puhul on pressi abil võimalik saada, saata välja selliseid sõnumeid, mis on meie huvides, aga see, et kuidas me saaksime Euroopa Liidu teemasid tõstatada, see on kindlasti hea ja mis puudutab teie soove, siis äh, seda oleks kindlasti mm, parem, kui me seda, kui te seda paremini äh, sõnastaksite. härra Sarve, ma mõtlesin täpselt äh, samadele muredele kui teie ja kui te ütlete, et te ei taha, et press tuleks ja et oleks mingisuguseid äh, vastuolulisi artikleid meie lähetustest mitte mingitesse liikmesriikidesse, siis ma pean ütlema, et eriti kuna programm teisipäeva pärastlõunal puudutab korruptsiooni ja läbipaistvust ja seda see arutelu tõesti ka puudutab, siis nagu te isegi teate, nagunii saavad ajakirjanikud tea, teada, mida me teeme ja Soome ei ole kõige problemaatilisem riik. aga kui meie teemad käsitlevad läbipaistvust ja korruptsiooni, võib-olla ka midagi muud, siis ja me ei lase pressi sisse ja ei luba neil küsida, et mida te siis leidsite, kas te leidsite midagi Soomest, siis äh, see oleks tõesti väga kummaline ajakirjanike jaoks, sest äh, nad ei paneks ju suud kinni sõltuvalt sellest, kas me kutsume nad külla või mitte, nad kirjutaks nagunii. proua Kressle, Ungaris äh, oli meil ka lähetus ja pärast seda ma tegin äh, pressikonverentsi, seda kanti internetis otse üle. kakskümmend kaheksa ajakirjanikku oli seal ja pidevalt saatsid meid viis või kuus eh, telejaama, raadiojaama, see oli täiesti kohutav. ma pean alati mõtlema nüüd selle üle, me võime üritada seda programmi niimoodi eh, muuta, et eh, tuleb mingi äh, ajakirjanduse kaasamine, aga ma saan, ma tahan praegu hoiatada, sest me peame minema jälle Tšehhi Vabariiki või Hispaaniasse või järgmine aasta võib-olla Ühendkuningriiki ja Kreekasse. ma ei taha, et väga palju ajakirjanikke siis kohapeal kokku jookseks, sest nii me tööd teha ei saa, et see on äh, ka küsimus sellest, et kas me tahame tõsiselt tööd teha. Nad võivad meid muidugi äh, Äh, filmida, kui me jõuluvanale oma kirju üle anname, siis äh, kahekümne kaheksas november oleks teie äh, jõuluvana kirjade tähtaeg et või ma mõtlesin, et äkki koha pealt teha midagi koos lasteaedadega, aga see on siiski riskantne, et asjade päriselt ärategemine, see ei piirdu sellega, et me anname oma jõuluvana kirja üle. et äh, vaja on küsida, et kas kõik sellega nõus olla, kas, kas kõik sellega nõus on, aga see ei tohi olla mingi pretsedent teiste reiside jaoks, et ükskõik, kuhu me lähme, me ei saa teha tööd, kui äh, automaatselt äh, saadab meid opositsiooniline press ja kõik arvavad, et kohe hakatakse ründama valitsust, äh, siis me kaotame oma usaldusväärsuse koha peal ja seda me muidugi ei taha. ja Saksamaal on äh, selliseid asju ka nähtud, et see on olnud väga ebameeldiv. Tamas, tahaksin vastust oma küsimusele, see puudutab seda sauna hobustele ja kui on midagi veelgi provokatiivsemat Soomes, siis ma olen teiega täiesti nõus. aga kui ähm, ajakirjanikud tahavad äh, ainult mõnda aega meiega olla, et ainult selle aja jooksul ähm,, äh, ainult selle ümarlaua ajal, siis ma olen täiesti nõus sellega ja me ei tegele seal kritiseerimisega. ja tõenäoliselt ainult mõned ajakirjanikud tunnevad selle vastu huvi, nii et ma toetan siin selles küsimuses Petrit. Äh, Peetri Sarv, väga oluline on siin täpsustada, et äh, see, mida mina siin silmas pean, on see, et äh, teisipäeva pärastlõunal toimub meil see ümarlaua arutelu ja ma pean silmas seda, et ajakirjanikud saaksid kuulata ja neile loomulikult ei antaks sõna, nad oleksid äh, ruumi tagareas, kuulaksid ja vahetult pärast seda võiks siis olla pressikonverents. kui me üldse os-, otsustame, et meil äh, oleks pressikonverents äh, selle lähetuse jooksul. aga kui te ei taha, et pressikonverents oleks, siis on see väga selge seisukoht, siis see nii ka jääb <clears throat> seega oleme siis äh, ühel meelel, aga ma arvan, et pigem siis äh, tööstusesindused äh, või ma ei tea, mulle nii väga ei meeldi see, kui ajakirjanikud seal juures on, et siis ei ole meie töö enam nii tõsiseltvõetav ja ei saa ka nii süvitsi minevat arutelu pidada. me ei lähe ju sinna selleks, et äh, inimesi äh, kritiseerida, häbimärgistada, vaid me tahame lihtsalt ähm, arutada asju, ma olen, ma võin loobuda lõunast selleks, et äh, pressikonverentsi pidada, aga e-, kolmapäeval, ma ei tea, võib-olla siis, esimesel novembril veel võiksime midagi teha ja võib-olla siis äh, saame hiljem ära lennata. see ei ole ju nii, et äh, me peaksime sinna tingimata päeva ajal jõudma, et seal on nagunii pime ju. ja siis on vaja jah, seda sauna lugu ka. Äh, tahtsin rääkida äralennust, äralend kolmapäeva õhtul, aga mul ei ole siis enam võimalik Prahasse edasi lennata, ma peaksin jääma sinna neljapäevani. ma tahaksin siin individuaalselt seda kokku leppida, et kuidas ma saaksin seda korraldada, et võimalik on lennada Brüsselisse ja Brüsselist Prahasse või, või siis Helsingist lennata neljapäeva hommikul Prahasse, aga ma tahaks lihtsalt öelda seda, et ma pean seda äh, Mm, lähetust pikendama ühe päeva äh, neljapäevani, et ma vaatasin, et teistel võib-olla on ka sama probleem. see mind eriti ei üllata. ja ka hobuste saun nüüd, palun well,. Um, ma ei tea midagi hobuste saunast ja mind see ka Äh, üllataks, kui äh, mõni loom suudaks äh, kaks tundi istuda kaheksakümne kraadises kuumuses, aga kui te meile seda infot annate, siis saame teile paremini vastata mõni teine kord, aitäh. proua Kressle, väga värskendav. inimesed võivad tõesti õnnelikud olla, kui nad ei tea, mida kõike tehakse Euroopa rahadega, muidu nad peaksid sekkuma ja nüüd jõuame tegelikult järgmise päevakorrapunkti juurde, aga siin ei ole veel inimesi kohal, voliniku kohal, nii et teeme siis e-, ettepaneku, et ähm, tegeleme pressi kaasamisega ja tahaksin siin äh, tervitada härra Krahvi, side, komisjoni siseauditi talituse peadirektorit ja Kontrollikoda on ka kohal härra Gregor, härra Koslovs. suurepärane, tere tulemast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 ja, herzlich willkommen, härra komissar. tere tulemast, härra volinik. ja, ja. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 10. Läheme nüüd päevakorrapunkti number kümme juurde, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamine ja täna kuuleme komisjonilt kommentaare ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamise kohta ja volinik, tahtsin teile veel ka öelda, et me saime alles täna pärastlõunal selle tähtsa dokumendi, see on sada seitsekümmend üheksa lehekülge pikk, minu arvates see ei ole õiglane ei meie ega ka raportööri suhtes ja meie tõesti oleksime soovinud, et meil on vähemalt nädalavahetus vahel, et me saaksime siis tõsiselt seda äh, dokumendiga öö, uurida, sest muidu meie töö muutub väga raskeks. nii et tõesti palume, saatke meile dokumendid võimalikult kiiresti, eriti kui need dokumendid on nii tähtsad nagu see. härra volinik, teil on ka kohe sõna. Äh, proua esimees, raportöör Zeller, lugupeetud daamid ja härrad, variraportöörid, kallid kolleegid Kontrollikojast, lugupeetud daamid ja härrad, parlamendiliikmed. tõesti, alles täna saatsime teile selle dokumendi. minu ettepanek oleks, et et noh, leppigem sellega, minu inimesed töötavad nii kiiresti kui võimalik ja järgmine kord tõesti lepime kokku, et nädal varem edastame selle dokumendi, aga mulle jäi mulje, et alles praegu olime me tegelikult võimelised need lisadokumendid teile edastama. ja ma olen tõesti valmis siin äh, midagi parandama ja teen ettepaneku, et tuleme järgmine nädal uuesti kokku ja vaatame, millal septembris-oktoobrikuus komisjon äh, dokumendid saab edastada ja millal siis teie koosolek toimub. meie jaoks ei ole tõesti mingeid eeliseid selles, et me äh, teile viimasel hetkel need dokumendid saadame, me oleme tõesti läbipaistvad, meil ei ole mitte midagi peita ja sellepärast tõesti oleks hea, kui me mõlemad sellest õppetunnist õpiksime. see menetlus sai alguse kaks nädalat tagasi, kui Euroopa Kontrollikoda esitles oma aruannet ja nüüd alustasime me siis eelarve täitmise kinnitamise menetlust. järgnevatel nädalatel on meil piisavalt võimalusi siis nii volinikel, peadirektoritel ja ka teenus, erinevate teenistuste juhtidel teile vastuseid anda, selleks, et paari kuu pärast saaksite teie siis oma otsuse vastu võtta paralleelselt otsusega nõukogus. ja kui vaja, olen valmis paari nädala pärast uuesti teie ette tulema kui te olete meie dokumente põhjalikult tudeerinud ja kui teil on tõesti tekkinud siis ka küsimusi nii mulle või ka minu teenistustele. eelarve täitmise kinnitamises ähm, tuleb vaadata ka minevikku, eelmisse aastasse, kuid veel tähtsam on sellest möödunud aastast äh, järeldusi teha, õppida, leida optimeerimisvõimalusi järgmiseks aastaks paralleelselt räägime me ju eelarvest kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks, vaatame, mis on toimunud sellel aastal ja tegelikult mõtleme ka juba järgmise mitmeaastase finantsraamistiku peale, mida esitleme maikuus ja kõik kolleegid eelarve, eelarve kontrolli komisjonist, nõukogu kontrollikoda üritavad tõesti äh, Euroopa vahendeid võimalikult tõhusalt kasutada ja hoolitseda selle eest, et kasutamine oleks läbipaistev ja vastavalt reeglitele. Äh, kolleeg Leene avaldustega Strasbourgi täiskogult oleme me täiesti nõus. me peame maksumaksjatele selgitama väga täpselt, kuidas me neid asju teeme, kuidas me projekte rahastame. ja nüüd on meil siin kolm raportit, tulemusbilanss eelmise aasta kohta siis mida komisjon õppis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamisest ja millised nõudmised meile esitati selle kohta ja siis siseaudit äh, mille koostas peadirektor Graaf äh, ja kes istub siin ka minu kõrval. esimesed kaks raportit koos kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruandega olid juba tegelikult osa meie eelarvepaketist, mille esitasime teile juulikuus enne suvepuhkust. ja ikka selleks, et me võimalikult täpselt annaksime aru ja oleksime võimalikult läbipaistvad mis puudutavad nüüd äh, haldustulemusi, me näeme, mida me tegime, millised olid tulemused ehk mida me siis saavutasime. kas me teenisime kodanike huve? ja siis on siin ka meie enda sisekontrolli tulemused äh, välja toodud rohkem kui kunagi varem tuleme me siin praegusel hetkel äh, tulemuste juurde, peame keskenduma tulemustele ka eelarvepoliitikas. ja Kontrollikoda ka üha rohkem on seda vaadanud kui ühte kontrollikriteeriumit. ja küsimus on, kuidas me tagame tulemused Euroopa Liidu tasandil ja kuidas me tagame selle, et äh, poliitikute paika pandud eesmärgid saavad täidetud, need eesmärgid, mille on paika pannud parlament ja nõukogu. kas me oleme võimelised nende vahenditega ühiseid eesmärke täitma? komisjon on üles näidanud suurt tahet, et eelarvekava täidaks kodanike huvisid, et me tõesti pakuks Euroopa kodanikele lisandväärtust ja ma arvan, et meie raportites tuleb see ka üha selgemalt välja tulemustele põhinev raport näitab, et tulemused on komisjoni põhiliseks prioriteediks. ma arvan, et meie praegune aruanne on võrreldes eelmise aasta aruandega väga suur samm edasi, me oleme muutunud paremaks. ma tahan ka teada, et te väga kriitiliselt seda vaataksite ja oma arvamuse ütleks, sest me õpime sellest, kui me hakkame koostama selle aasta aruannet ja raport näitab, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal eelarve täitmise puhul oli väga tähtis kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide täitmine. ja me tegime seda, see oli meie visioon, me töötasime konkurentsivõime saavutamise, õigluse tagamise, töötuse vastase võitluse nimel ja me tõesti tegime edusamme eelmisel aastal eelmisel aastal siin tõesti toetati konkurentsivõimet ja ka majanduskasvu ja tööhõive konvergentsi. siin on terve rida konkreetseid näiteid ja projekte selle kohta, kuidas me oma tööd läbi viisime. eelmisel aastal oli meil viissada seitsekümmend tuhat noort eurooplast, kes osalesid äh, erinevates vahetusprogrammides, käisid välismaal õppimas Erasmus pluss programmi kaudu. üle poole miljoni Euroopa kodaniku olid osa sellest programmist siis veel meetmed tööturu turgutamiseks ja ka nii-öelda juhtivate kohtade täitmiseks olid väga tähtsad ja kui me räägime nüüd järgmisest äh, finantsraamistikust pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, me tõesti soovime vahendeid Erasmus plussi jaoks suurendada, hoolimata sellest, et me oleme pidanud siin üleüldiselt eelarvet kärpima. peale selle pidime tegelema nii migratsiooni kui ka pagulaskriisiga. me hoolitsesime selle eest, et Kreekas kolmkümmend viis tuhat inimest said peavarju, alguses telgis ja hiljem konteinerkülades. me otsisime neile ruume, kus nad saaksid elada. me viisime sisse ka hädaabi instrumendi. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kui mitmeaastast finantsraamistikku paika pandi ja teie seal ju ka oma sõna sekka ütlesite, ei olnud meil mingit aimugi, et seda tuleb teha kaks koma üks miljardit eurot läks humanitaarabile. inimeste jaoks, kelle elu oli ohus, kes olid näljas, vaesuses ja seda kaheksakümnes riigis üle kogu planeedi. ja sada kakskümmend miljonit inimest olid need, kes said meilt abi. meil eelmisel aastal õnnestus orbiidile viia kuus uut Galileo satelliiti. me oleme teistest teenusepakkujatest sõltumatud ja nüüd satelliitnavigatsiooni ja teiste digitaalteenuste puhul oleme me tõesti teinud suure sammu edasi. ma võin tuua veel palju näiteid selle kohta see, mis ta, teie tahtsite, mis teie jaoks oli tähtis, seda rahastati eelmisel aastal Euroopa Liidu eelarve rahadega ja neid projekte viidi ka ellu siis nende rahadega. ühtekuuluvuspoliitika. sellega on meil ikka veel üks probleem nimelt eelarves paika pandud vahendid, neid ei kasutata sajaprotsendiliselt ära. paari nädala pärast tulen selle küsimuse juurde aruteludes teiega tagasi. praegusel hetkel komisjonis kontrollime, miks juba eraldatud vahendeid äh, kaasrahastamiseks infrastruktuuriprojektide puhul ainult osaliselt ära kasutatakse? paari päeva pärast teeme teile ka ettepaneku, kuidas äh, vähendada vahendeid kaheksa miljardi võrra ja seda sellepärast, et äh, praegune mitmeaastane finantsraamistik võeti liiga hilja vastu me oleme juba praegu ajast maha jäänud, sellepärast tõesti palun minu üleskutse teile, järgmise aasta alguses peaksime me juba rääkima järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust ja kui võimalik, siis see ka vastu võtta, selleks et pärast Euroopa Parlamendi valimisi ei peaks me tõdema kahe tuhande kahekümnendal aastal, et liiga hilja räägiti uuest mitmeaastasest finantsraamistikust. küsimus nüüd N pluss kaks või N pluss kolm tekib kohe, lihtsustamise küsimus samamoodi, tihti läheb meil liiga kaua aega, enne kui taotlus läbi vaadatakse, kontrollitakse, parandatakse ja tegelikult see tähendab seda, et äh, projektide käimalükkamine võtab liiga kaua aega. nüüd Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond. vastavalt meie arvutustele oli meil võimalik üks koma kaks miljonit uut töökohta luua nende fondide vahendite kaudu. ja Euroopa Sotsiaalfondis on üheksa äh, miljonit inimest, kes on saanud abi koolituse kaudu, neil õnnestus tänu sellele koolitusele leida töökoht. Need on jällegi ainult mõned näited. ja ma usun, et meil on võimalik ka nõukogus veenda liikmesriike, et investeeringud Euroopa Liidu tasandil toovad endaga kaasa lisandväärtust me pingutame ka edaspidi selleks, et nii teile kui ka avalikkusele võimalikult varakult teada anda sellest, kui programmid on ellu viidud. teatud piirid siiski on meil ees, tekivad viivitused sellepärast, et liikmesriikidelt, meie partneritelt saame me liiga hilja informatsiooni komisjonil ei ole äh, mingit sellist nii-öelda avaliku halduse osa. me sõltume täielikult sellest, kas liikmesriikide valitsused, piirkondlikud valitsused, kohalikud omavalitsused annavad meile infot või mitte. see tähendab seda, et me tõesti sõltume äh, sellest, kas meile edastatakse infot, statistikat, numbreid, fakte, me ei saa enne mitte midagi kontrollida meie tulemuste aruandes räägitakse ka sisekontrollist ähm, ja finantshaldusest Euroopa Komisjonis. meie võtame nüüd komisjonina poliitilise kogu vastutuse kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve haldamise eest. peadirektorid operatiivselt juhivad seda ja selle raportiga me näitame, et meie vastutame ja oleme valmis selgitusi andma ka poliitilisel tasandil nii teile, nõukogule kui ka kontrollikogajale. siin raportis öeldakse ka veel, et kontrollikoda, kontrollikoja ja komisjoni paika pandud veamäärad on sarnased või kooskõlas, see tähendab seda, et meie analüüsid on ühistel alustel. eksperdid, kes analüüsivad siis nii Luksemburgis kui ka komisjonis. seekord me saime üle pika aja esimest korda märkustega öö, kinnituse see on hea märk, see teeb meid uhkeks ja see stimuleerib meid veelgi paremini hakkama saama selleks, et kontrollikojalt järgmine kord veelgi parem hinnang saada. meie auditi tulemused näitavad, et kontrollisüsteemid toimivad paremini ja et ähm, edastatava info kvaliteet võrreldes varasemaga on paranenud, info on konkreetsem, aga sellegipoolest me püüdleme edaspidigi optimeerimise poole. me soovime siin vigu vähendada just finantskorrektuuride kaudu selleks, et kaitsta eelarvet kulutuste eest, mis ei ole õigustatud. eelmisel aastal tõesti läbi viidud korrektuurid ja tagasinõudmised olid kolm koma neli miljardit eurot ehk kaks koma viis protsenti maksetest olid vigased, ei olnud legaalsed ja sellepärast oli meil siin vaja teha parandusi kõigest kaks koma viis protsenti, aga ikkagi veel kaks koma viis protsenti, nii et me tõesti pingutame selleks, et järgnevatel aastatel see number oleks väiksem Euroopa Liidu programmid ja see on nüüd väga tähtis. ja need projektid, mida me rahastame ning ka meie kontrollimeetmed on tavaliselt mitmeaastased, kaks kuni viis aastat tavaliselt. ei ole võimalik korrektuure sisse viia sellel aastal, kui makseid tehti. vahel on meil vaja kaks-kolm-neli aastat selleks, et ära oodata kogu menetlus, kogu projekti läbiviimine, selleks, et siis seda kõike ka kontrollida. ja just sellepärast Kontrollikoda kõiki meie vigade parandusi ei saagi kajastada oma aastaaruandes. nii et kontrolliga iga-aastane kontroll on tähtis. aga meil tuleb äh, mitmeaastaselt seda menetlust vaadata, sest see toob meieni tervikpildi komisjon soovib tagada, et jääkveamäär pärast seda, kui programm on läbi viidud ja ka selle programmi kontroll läbi viidud, oleks alla kahe protsendi. see on meie eesmärk, mida me soovime saavutada. proua esimees tahaksin rääkida ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamistest ja järelmeetmetest. me räägime siin ju iga-aastastest äh, järelmeetmete aruannetest, kus me siis vastame teie nõudmistele ja kriitikale. ja parlament võttis siis selle vastu eelarve täitmise kinnitamise menetluse raames. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli ka keskseks teemaks tulemused ja peale selle oli nii teie kui ka meie jaoks tähtis, et me saavutaksime tasakaalu, et me saaksime prioriteete paremini mitmeaastase finantsraamistikuga kooskõlla viia. parlamendikomisjoni nõukogu prioriteedid ja siis juba käimasolev mitmeaastane finantsraamistik tuleb tasakaalu viia. väga tähtis oli seejuures tagada ka läbipaistvus ja aruandluskohustus. nii teie kui ka meie jaoks on praegu probleemiks maksmata arved, sest Euroopa ühtekuuluvuspoliitika raames ei ole piisavalt vahendeid äh, ära kasutatud just taristuprojektide jaoks. mõned teie nimetatud projektid ja punktid. Neid on võimalik lahendada kuni aastani kaks tuhat kakskümmend me liikmesriikidega oleme pidevas dialoogis selleks, et äh, seda maksmata arvete probleemi lahendada. selleks, et see, mis kahe tuhande neljateistkümnendal, viieteistkümnendal aastal toimus, äh, et seda vältida. selleks, et mitmeaastase finantsraamistiku lõppedes äh, ja kaks aastat hiljem ka see defitsiit oleks võimalikult väike kahjuks äh, nõukogu ei ole täna kohal. aga nõukogu puhul riiklike ametiasutuste äh, paikapanemisel liikmesriigid jäid väga hiljaks ja ma ei saa selgitada, miks, ma ei saa sellest aru. ma ei saa aru, miks liikmesriigides äh, ja nende eelarvetes taristuprojektid on alarahastatud. ma tean, et taristuprojektid aitavad konkurentsivõimet parandada, tööturu olusid parandada, sellepärast tuleb küsida, miks riiklike ja piirkondlike valitsuste ministrid ei kasuta igal aastal neid vahendeid sajaprotsendiliselt ära selleks, et kaasrahastusega Euroopast projekte äh, läbi viia. nii mõnigi sild, raudteelõik, teaduskeskus või ka sotsiaalne projekt võiks juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal olla valminud, mitte aastal kaks tuhat üheksateist. tegelikult meie ja liikmesriigid ei kasuta ära kogu seda potentsiaali, mida Euroopa Liidu eelarve, eelarveraamistik neile pakub. see üleüldine N pluss kolm reegel on pikendanud tegelikult seda maksimaalset äh, ajapikkust, mis on äh, võimalik äh, paika panna siis projekti käimalükkamisest kuni lõpuni. nii et sellepärast me soovime nüüd aga liikuda N pluss kolmelt N pluss kahele ja seda selleks, et erinevaid võimalusi hakataks ka võimalikult kiiresti realiseerima nüüd see rall. täitmata kulukohustused äh, mitmeaastases finantsraamistikus. Äh, minu arvates on väga raske selgitada, miks neid on nii palju. parlamendi jaoks oli väga tähtis äh, hääletada prioriteetide üle ja et mitmeaastane finantsraamistik peaks olema kooskõlas nõukogu ja parlamendi viieaastase raamistikuga ja mandaadiga. seda on raportöör Zeller ka mitmeid kordi öelnud. ma olen teiega valmis rääkima sellest, kui pikk peaks olema mitmeaastane finantsraamistik. ma ei soovi siin hammastega kinni hoida seitsmest aastast. üleüldiselt tundub, et nõukogu eelistab pigem seitset aastat, mida pikemalt on vahendid paika pandud, seda parem, niimoodi on võimalik äh, Äh, planeerida paremini, on ka olemas kindlus, et raha tuleb. ma saan aru, et enamus parlamendisaadikutest soovib pigem äh, viit aastat, vähemalt ma eeldan seda. järgmise aasta alguses tuleme selle juurde tagasi, enne kui komisjon oma mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku paika paneb. parlament äh, väljendas ka muret finantsülesehituse kohta te rääkisite erinevatest võimalustest äh, äh, finantsfondist, EFSist äh,, resolutsioonifondidest. mina olen ka olnud varem parlamendisaadik ja ma tõesti leian, et suured programmid, investeeringud äh, Äh, oleks hea, kui need ei oleks äh, eelarve raames, vaid väljaspool eelarvet, sest Sims oleks meil võimalik eelarvet äh, lihtsamini hallata. nüüd mitmeaastase finantsraamistiku puhul me küsimegi, et mis tuleks sinna sisse panna ja mis tuleks välja jätta. mis puudutab ülemist piiri, siis ma tahaksin järgmise eelarve puhul minna kaugemale kui üks protsendi isegi kui on riike, mis ütlevad maksimaalselt üks protsent SKT-st. mina tahaksin minna kaugemale. siis tuleks mõelda selle peale, kas arenguabifond peab olema eelarve sees. aga võib ju ka mõelda selle peale, et kui arenguabi rahad vastandakse ühtekuuluvuse rahadega või Horisont kaks tuhat kahekümne rahadega, siis mingil hetkel jõuame nii kaugele, et ütleme, et on parem, kui meil on äh, fondis rohkem raha ja väljaspool eelarvet, kui et on vähem raha ja eelarves sees. Nende kaalutlustega tuleb järgmisel kevadel tegeleda. meil on ka usaldusfondid, ka nende puhul tuleb põhjendada kriisiolukordade jaoks või ka kriisijärgsete olukordade on, on Euroopa Liit ja liikmesriigid äh, välja töötanud siis usaldusfondid selleks, et me saaksime kiiresti reageerida. nüüd tuleb vastata ka küsimusele, et millal usaldusfondidest saavad nii-öelda tavapärased programmid Euroopa Liidu eelarves saan teie kõhklustest aru, eriti mis puudutavad aruandluskohustust, kontrollikohustust äh,. ja just sellepärast leian ma, et järgmise fin-, mitmeaastase finantsraamistiku ülesehitus on selline, millega tuleb tegeleda siis äh, numbrit, konkreetsete numbrite kõrval. ja tõesti, ma sõltun siin ka teie mõttevahetustest eelmise aasta siseaudit. meil on nimelt raport siseauditi tulemuste ja soovituste kohta ja et milliseid järelmeetmeid siis soovitakse selle põhjal võtta. ja sellega juba näitame, et me oleme läbipaistvad ja oleme valmis aru andma ja et me võtame ette midagi nendes valdkondades, kus meil on nõrkusi. tahan siin mõningad aspektid välja tuua, näiteks finantshalduse puhul me soovime oma siseauditeerimist parandada, me soovime kõik peadirektoraadid kaasata sisekontrollidesse ja need soovitused ja meetmed, mida siseaudiitor välja pakub, nendest me soovime ka sajaprotsendiliselt kinni pidada. nüüd räägiksin natukene ka õppetundidest tuleviku jaoks. me peame koostööd süvendama kui me räägime järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust, me peaksime selle võimalikult vara vastu võtma selleks, et see programmeerimistöö, mis on vaja teha, oleks võimalik ära teha ja et esimesest jaanuarist kaks tuhat kakskümmend üks oleks meil võimalik siis kohe hakata vahendeid eraldama Euroopa jaoks tähtsate projektide jaoks. ja kõik liikmesriigid ja valitsused peaksid pingutama selle nimel, et järgmise aasta maikuust oleksid nad valmis rääkima mitmeaastasest finantsraamistikust ja et nad kuulutaksid selles nõukogus prioriteetseks küsimuseks. mind üha rohkem toetatakse selles, aga mis puudutab mõttevahetuste ajaraamistikku, selles osas ei ole jõutud kokkuleppele, et kas see peaks toimuma enne või pärast Euroopa Parlamendi valimisi. Te saate siin mind aidata, sest teil on ka ju oma koduriigid selja taga ja te võiksite oma koduriigis valitsustega rääkida selleks, et me siis maikuus äh, järgmisel aastal saaksime üheskoos juba hakata rääkima uuest raamistikust. see oleks tõesti minu palve teile selleks, et kõik valitsused toetaksid seda, et juba maikuust järgmisel aastal saame läbirääkimisi hakata pidama. peale selle tuleb meil eeskirju lihtsustada. Omnibuse ettepanek ja siis ka mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine poole peal on juba ettepanekud, mis tehtud. me oleme valmis teiega rääkima muudatustest, kärpimistest, aga kui selgub, et omnibus läheb vett pidama ja vett vedama ja et kõik äh, lükatakse tagasi, siis see kohe kindlasti ei ole meie jaoks hea ma arvan, et Kontrollikoja aruannetega ja meie aruannetega oleme me teile andnud korraliku vundamendi teie konstruktiivseks ja kriitiliseks tööks ja ma tõesti palun, järgnevatel nädalatel küsige kõike, mis teil on vaja küsida. kutsun teid tõesti üles, pöörduge komisjoni ja komisjoni teenuste poole, nõudke dokumente, kui vaja ja tõesti üritagem jõuda siis sellisele kokkuleppele, mis näitab, et olukord on stabiliseerinud ja et järgnevatel aastatel saab meie eelarvepoliitika, eelarve kontrollipoliitika olla parem kui varem. aitäh, et nii pikalt minu selgitusi välja kannatasite. aitäh! ja mis puudutab nüüd järelmeetmeid, siis selle kohta tahtsin öelda, et meie tiksume nagu kellavärki ja komisjon teab väga hästi, kuidas me töötame, just sellepärast ma arvan, et ei ole vajalik siin nüüd kokku tulla, me oleme nõus seda muidugi alati tegema, aga komisjon teab väga hästi, et see dokument on üks esimesi, mis tuleb edastada, enne kui me läheme siis üksikasjades eelarve täitmise kinnitamisel ja ma tõesti palun, et järgmine kord palun esitage meile see dokument natukene varem ja nüüd saab sõna raportöör Seller, palun. aitäh, proua juhataja Te juba rääkisite siin äh, tähtaegadest äh, ja mina olen muidugi teiega täpselt samal arvamusel ja ei pea seda üle kordama. me seisame silmitsi väga mahuka materjaliga ja meil on tõesti vaja paari päeva, et seda ka analüüsida. Äh, ma olen väga tänulik volinik Oettingerile tema selgituste eest ja paljude mõtete ja ettepanekute eest, mida ta tegi. vähemalt äh, pean ma teile praegu selja keerama, te tõesti üritate avatud uksest sisse murda, öelda, et, öeldes, et Euroopa investeeringud võivad tähendada lisandväärtust, ma arvan, et liikmesriigid peaksid teadma, et Euroopa investeeringud peavad Euroopa jaoks tähendama lisaväärtust. Te mainisite ühtekuuluvuspoliitikat ja viivitusi. selle kohta viimase ametiaja kogemustest saan öelda ainult seda, et kuni kahe tuhande üheksanda aastani oli parlament kaasotsustaja, äh, kui tegemist oli öö, äh, öö, ähm, ko-, ko-, ühtekuuluvuspoliitikaga äh, ja meie selles süüdi ei ole, sellepärast et meie olime oma kodutöö ära teinud, dokumendid vastu võtnud ka finantsraamistiku osas komisjoniga äh, olime enne tähtaega valmis saanud äh, oma vajalike otsustega, mis aga kestis igavesti, olid äh, triloogi läbirääkimised kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani. nõukogu äh, viivitas nendega ja alles pärast seda oli võimalik tavalist protseduuri käivitada, mis seekord oli rikastatud veel täiendavate menetlusetappidega, nagu partnerluslepingud liikmesriikidega ja nii edasi ja operatiivsete programmide ähm, koostamine, see võttis samuti paar aastat aega, kuni need projektid ja, ja programmid lõpuks äh, tõesti olemas olid. nii et seetõttu ka mina äh, toetan, et e-, mitmeaastase finantsraamistiku puhul oleks äh, meil viis aastat selle kestus ja et see võiks ka struktuurifondide rahastamisperioodi pikkus olla, aga seadusandliku menet-, menetluse tõttu oli viivitusi ja seekord pidime seitsme aastaga leppima, kahjuks aga selgub, et sellest seitsmest aastast ka ei piisa paljude liikmesriikide jaoks. mis puudutab Euroopa Arengufondi, siis me toetame väga seda, et see võetakse alates kahe tuhande kahekümnendast aastast eelarvesse, aga seejuures seisame silmitsi tõsiasjaga, et Euroopa Arengufond äh, et see oli seotud Cotonou lepinguga, mis lõpeb kahe tuhande kahekümnendal aastal. ette on nähtud eriarengufond koostöö jaoks Cotonou lepingu riikidega ja just nimelt ainult nende riikidega, mitte teistega, nii et vaja on nüüd välja selgitada see, kas Cotonou lepingut pikendatakse ja see äh, tähendaks ka, et vaja oleks vastavat rahastust või siis me tahame e, arengukoostööd äh, uuele tasemele tõsta, et seda rahastatakse otse Euroopa Liidu eelarvest, äh, ka see tuleks varsti välja selgitada. ja ma arvan, et Euroopa Parlament peaks panema aluse ka tulevasele mitmeaastasele finantsraamistikule ja ka tulevasele seaduslikule alusele, mis puudutab Euroopa Liit, fondide ja Euroopa poliitika rakendamist, aga selleks meil enam eriti palju aega ei ole. mis puudutab üldist veamäära, siis äh, loomulikult me oleme väga teadlikud sellest, nagu ka komisjon ja kontrollikoda mm, tegid kindlaks selle, et veamäär on vähenenud ja et me keskendume palju rohkem tulemuslikkuse küsimustele, saame seda nüüd teha, aga oli ka üks äh, väike märkus, et äh, komisjon sel aastal niinimetatud äh, selgest eelrahastusest on rääkinud, seni sellest juttu ei ole olnud ja me oleme näinud seda, et paljudes äh, valdkondades on eelrahastust kasutatud. see eelrahustus ei tähenda muidugi seda, et seal peaks olema vigu, aga kui vaadata üldsummat, mis eelrahastusena välja maksti ja kui see välja jäetaks ja kui siis vaadatakse, äh, võrreldakse seda üldiste äh, rahastustega, siis tõuseks ka üldine veamäär ja see on üks asi, millega tuleks tegeleda, et äh, mida on mõeldud selle selge eelrahastusega ja kuidas seda siis tegelikult tuleks kasutada. mis puudutab äh, seda iga-aastast äh, halduse ja tulemusaruannet iga peadirektoraatide äh, Ähm, aruannetest äh, on näha, et aastaks kaks tuhat kuusteist äh, äh, oli viiskümmend miljonit ähm, rohkem ja oli probleeme seoses rohestamisega põllumajanduspoliitikas me näeme, et liikmesriigid väga ähm, viivitavad uue kalanduspoliitika rakendamisega, on äh, veel äh, ka kulusid äh, seoses teadusuuringute ja välispoliitikaga ja ja on ka palju probleeme EFRE puhul pooleli jätmistega ja ühtekuuluvusfondi puhul, ESF-i puhul ainult kaks protsenti ja null koma üheksa protsenti ähm, teiste fondide puhul, et äh, need äh, vahendid on väga olulised äh, töökohtade loomiseks ja majanduskasvu soodustamiseks ja sellega rahule ei saa kümme protsenti on ähm, maksmata makseid äh, eelmistest ähm, mm, eelmistest äh, mm, programmtöö perioodidest ja uut praktikat arutame hiljem volinikuga ja sellega on seotud ka teie küsimus, et kuidas me tulevikus mm, toimime N pluss reegliga, et kas me tahame seda kasutada selleks, et rakendamist survestada. eelarve peadirektoraat tegeles omavahenditega, seal on tegemist otseste ja kaudsete rahastamise mõjudega Olafiga ja Ühendkuningriigiga ja tolliga ja need vahendid puudutavad kahtekümmet mm, miljardit eurot viisteist protsenti äh, oma vahendeid, äh, vahendeid ja ma tahaks teada, et mis ajast peale on meil äh, olemas liikmesriikide, et, mm, et mil määral mõju avaldavad need liikmesriikidele ja Euroopa Liidu eelarvele, kuna ei ole saadud piisavalt vahe, vahendeid kokku äh, käibemaksust ja äh, ja siis vaja on tõhusamat kontrolli liikmesriikide asutuste üle. eri-, uus ei ole äh, meie soov, et meil oleks kollektiivne äh, eelarve täitmise usaldusväärsuse kinnitamine, et äkki te võiksite meile selgitada, et miks äh, selline kollektiivne avaldus tekitaks probleeme, nagu komisjon väidab, ja millised need probleemid oleks äh, komisjon on ju kollegiaalne organ ja vastutab äh, muutuste tegemise eest äh, eelarve täitmisse, et miks äh, komisjon siin kollegiaalse organina ei taha sellist eelarve täitmise heakskiitmist ja mis puudutab ähm, aastaaruannet, siis Mm, selle kohta oleme aasta tagasi juba sama öelnud. Euroopa Liidu eelarve kaitse komisjon igal aastal avaldab oma teatise ja teatis puudutab meie eelistatud põhimõttel, et nii positiivseid kui negatiivseid näiteid liikmesriikide kohta toodaks välja kahe tuhande üheksakümnendast kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani olid finantskorrektuurid kogusummas madalamad, aga ka viimasel aastal puudutas see eriti tavapäraseid kahtlusaluseid, mulle Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Rumeenia ja Ungari kas on mingi mõistetav põhjus ka selle jaoks, et miks nendes liikmesriikides ei ole võimalik toime tulla nende süstemaatiliste raskustega, selgitus on olemas, aga loomulikult meil on vaja see kätte saada ka komisjonilt ja selles seoses oleks huvitav teada saada ka see, et kui kõrged netofinantskorrektuurid aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend olema saavad ja et kuidas uus praktika et, et kümme protsenti vahemaksete puhul kinni peetakse, et kuidas see mõju avaldama hakkab. ja iga aasta ja siseauditi kohta tulen hiljem ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruanne tahaksin tänada komisjoni selle eest, et meie peamisi äh, nõudmisi viimastest aastatest on arvesse võetud, et programmitöö perioode kohandataks ja eesmärgid oleksid samasugused ja varieelarved, aga me ei ole niisama rahul sellega, mis puudutab volinike käitumisjuhendit ja ja rahavoogusid ja et komisjon äh, oleks vastu, pädev kollektiivina, nagu mainitud ja EMR-idega ka mitte ja eriti võttes arvesse iga-aastast finantsraamistikku, tundub see mulle eriti oluline, see võimaldaks kõigil ähm, prognoose korralikult teha äh, ja kui komisjonil oleks selline pikaajaline prognoos, siis oleks see ka väga hea volinik Georgievaga seoses, äh, aga sellest me räägime homme detailselt volinik Mimitsaga ja ma paluksin lõpuks äh, avaldust ka selle kohta, et kui kaugele on komisjon jõudnud äh, huvide konflikti defineerimisega. nii palju minu poolt esialgu. aitäh, ma, me ootame ka vastuseid, aga tahtsin kolleeg Selleri ühte äh, avaldust selgemalt sõnastada, et komisjon, see, kolleeg Seller soovis, et komisjon sellel aastal kaasas eelrahastuse oma veamäära arvestusse, see tähendas seda, et veamäär oli äh, sellest tulenevalt madalam, eelmine aasta see nii ei ole, nii et äh, raske on aru saada, et kas seekord on äh, par-, asjad paremini või mitte, selleks tuleb arvesse võtta ka uut meetodit ja meie järeldus selle kohta, et milline olukord on, on veidi teistsugune kui see, mida me nägime kontrollikoja äh, raportist. ma tahaks nüüd anna sõna härra Gregorile ja pärast härra Kostlovskile, et nad seda ka kommenteeriksid. Thank you very much uh, for the floor. Uh. suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud uh, komisjoni liikmed, raportöör, daamid ja härrad. ma tahaksin kõigepealt rääkida meie strateegiast, mille kiitsime heaks kuueteistkümnendal juunil kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend see põhineb neljal sambal, esmalt me tahame rohkem välja arendada äh, oma usaldusarvu, äh, äh, usaldatavustaseme, samuti me tahame edasi arendada raporteerimist just tulemuslikkuse põhjal ja me tahame samuti paremini suhelda oma sidusrühmadega peaasjalikult siis parlamendi ja nõukoguga ja samuti endiselt korraldame oma enda sisekorraldust ümber selleks, et paremaid tulemusi saavutada. nagu mainisin, tulemuslikkus põhinev aruandlus on meie jaoks Kontrollikojas esmatähtis. arutasime seda küsimust ka Kontrollikoja seminaril septembri lõpus valmistame ette ka sisedokumendi selle kohta, kuidas on võimalik edasi areneda selles valdkonnas. võin kinnitada praegu, et peamised väljakutsed Kontrollikoja jaoks siin on seotud sellega, kuidas äh, õigeaegselt hinnata tulemuslikkust. näiteks kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta puhul ei saanud me seda aastaaruandes hinnata, saime kommenteerida ainult kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oma, muidugi mõista võime seda veel eraldi kohtumisel ka arutada üldisemalt. tahaksin veel ütelda, et hindan väga seda kokkuvõtvat dokumenti, mis puudutab Euroopa Liidu eelarve tulemuslikkust. koos komisjoniga on meil ühised eesmärgid, milleks on eh, tagada tulemuslikkusega arvestamist kõikide otsuste raames võetakse eelarve valdkonnas mitte selleks, et vähendada, suurendada vahendeid, aga see, aga meie otsused peaksid põhinema õigeaegsusel ning äh, õigetel andmetel. peatükk kolm ka puudutab seda. siin on välja toodud erinevad soovitused selle kohta, kuidas parandada tulemuslikku aruandlust. me tegime ka mõned esmased märkused iga-aastase äh, korralduse ning äh, tulemuste kohta kaks tuhat kuusteist tahaksin tuua näiteid kahe valdkonna kohta, kus oleks võimalik veel raporteerida põhjalikumalt. süstemaatiliselt tuleks kaasata info nende väljakutsete kohta, mis on Euroopa Liidu eelarve üksikutes valdkondades. seeläbi saaksime me paremini tasakaalustada raporti, me ei räägiks ainult positiivsetest külgedest, vaid samuti väljakutsetest. teiseks võiksime me mainida seda, et on ka välistegureid, mis ilmselgelt mõjutavad üksikute poliitikate tulemuslikkust ja ma arvan, et seda me peaksime tulevikus ka paremini selgitama. aga igastahes me oleme valmis koostööd tegema komisjoniga selleks, et tulemuslikkusele rohkem rõhku panna, aitäh! Uh, aitäh! Äh, lugupeetud komisjoni liikmed, Oettinger, ma tahaksin äh, anda teile lühikese ülevaate peatükist kaks, mis me see aasta ette valmistasime teile volinik Oettingeri sõnavõtust kuulsite seda, et paljud küsimused, äh, millega tegeletakse peatükis kaks, äh, me tegelikult tegeleme paljude muude teemadega ka, erinevate temaatiliste küsimustega, mida kunagi varem ei ole kontrollikoja aruandes niimoodi käsitletud lähtudes siis eelarve korraldusest ja finantskorraldusest. see on väga oluline hetk enne järgmist mitmeaastast finantsraamistikku, sellepärast et me usume, et praeguses äh, keskkonnas peame me kõik küsimused äh, lauale panema, peame neid arutama omavahel parlamendiga, komisjoni ja nõukoguga. ja muidugi peame arvestama ka kontrollikoja panusega seega lühidalt siis, eh, mida me peatükis kaks katame. ja ülejäänud peatükkide juurde tuleme juba detailsemalt tagasi, kui ma õigesti sain aru, järgmise aasta alguses. esmalt peame me arvestama sellega, et maksete puhul on väga olulisi viivitusi tekkinud praeguse mm, perioodi jooksul. samuti analüüsime finantsinstrumentide laialdast kasutust ja samuti analüüsime seda, mis mõju on olnud sellisel laialdasel kasutusel kuni siis selle perioodi lõpuni. seda juhul, kui peaksid esile kerkima ettenähtamatud asjaolud. vaatasime põhjalikult ka seda, mis puudutab äh, tasumata makseid, mis on tõesti, äh, mida on rohkem kui kunagi varem Äh, selle perioodi jooksul. me käsitlesime põhjalikumalt ka äh, meie finantsolukorda üldiselt, seda ka pikaajaliste kohustustega seoses, muuhulgas puudutab see pensioneid äh, ning muid finantskohustusi ning uusi tagatisi. tahaksime juhtida teie tähelepanu veel kord sellele, et kasutatakse üha rohkem finantsinstrumente. me küll ei jõua lõppjäreldusele selles osas, kas see on hea või halb, aga juhime tähelepanu sellele, et me peaksime seda õigesti tegema. samuti, mis puudutab äh, liikmesriikide tasandil Euroopa Liidu vahendite äh, ärakasutamist ning äh, samuti räägime sellest, et Euroopa Liidu eelarvest tulevad vahendid väga tsükliliselt ja kuidas see mõjutab siis liikmesriikide makromajanduslikku olukorda? vaatame ka, mis vahendid on eraldatud rändeküsimuste lahendamiseks. kui me räägime eelarve keerukusest, siis äh, peame silmas ka arutelusid äh, siin komisjonis, eelarvekomisjonis ning äh, me läheneme keerukusele ka pidades silmas äh, aruandlust ning läbipaistvust ja vaatame seda siis, kui kaugele, kuivõrd me saame äh, oma auditeid teha, kui süviti me saame minna. selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu eelarve arhitektuuri, need on peamised punktid mida me käsitleme selles konkreetses peatükis. samuti oleme me välja toonud mõningad ohud ning väljakutsed ja ka neli soovitust, mida me loodetavasti saame juba hiljem arutada. ja, ja nüüd saavad sõna komisjoni liikmed, kõigepealt proua Vaiala Sender, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees ma tahaksin tänada volinik Oettingeri sõnavõtu eest ja ma tahaksin avaldada tunnustust härra Zellerile tema väga põhjaliku analüüsi eest. selle dokumendi saime alles hiljuti. ja tegelikult ma ei teagi, kas meil oli piisavalt aega, et küsimusi esitada, aga mul siiski on mõned küsimused härra Oettingerile me osalesime härra Leele raporti tutvustusel ja meie jaoks oli tegemist üllatusega. selles raportis vastati, üritati vastata küsimustele, mis meil on juba pikemat aega. muuhulgas puudutasid need küsimused tulemusi ning väljakutseid. meie sooviks on liikuda investeeringute poole ning selliste kulude poole eelarves, mida on lihtne selgitada kodanikele. samas aga tekkis teatud segadus, sellepärast et tundub, et jõuti erinevatele järeldustele võrreldes sellega, mis komisjon ise on välja selgitanud oma sisesüsteemi põhjal. nii et komisjoni ning kontrollikoja arvamuses oli erinevusi. praegu on tegemist üleminekuajaga mõlemal äh, institutsioonil on erinev metoodika, erineval ajal nad tegid seda tööd, aga ma tahaksin küsida, härra Oettinger, mil määral oleks võimalik harmoneerida met-, sedasama metoodikat ja ning ka perioodi, ajaperioodi ja kuidas oleks võimalik tagada paremat koostööd Kontrollikojaga. eesmärgiks peaks olema see, et järgmisel aastal saaksime me vältida taolist äh, segadust. sest et äh, pealiskaudsel vaatlemisel võis jääda mulje, et tulemused on erinevad. see on väga oluline ka meie kommunikatsiooni jaoks. teiseks, selle ja eelmise aasta puhul me nägime, et oli oluline pettuse juhtum omavahendite kasutamisel Ühendkuningriigis sellest on korduvalt räägitud. olgugi, et siin komisjonis tuleb väga ettevaatlik olla, kui me räägime pettusest oma vahenditega, siis see küsimus on ju äärmiselt tundlik. aga me rääkisime sellest, teie rääkisite sellest ühest protsendist ning äh, vahendite, omavahendite kaitsmis, kaitsmisest nüüd aga pettus, muidugi, ka sellest tuleb rääkida, aga ka sellest, kuidas ennetada pettust, mitte ainult Ühendkuningriigis. me räägime suurtest sadamatest, Hamburgis äh, vastutavad töötajad rääkisid sellest aga ma võiksin ka Valentsiast näiteks rääkida siinkohal. seega ma tahaksin küsida, milline on siin tolli roll, kuidas oleks võimalik vältida niivõrd äh, suurt kahju toovat pettust ja see ju ka mõjub kodanikele halvasti. ning lõpetuseks nähtavus, me oleme võidelnud selle nimel, et meie investeeringud ja projektid Euroopa Liidu eelarves oleksid nähtavad oleme teinud seda, üritanud teha seda läbi koostöö. teame, Ameerika puhul oli see üks küsimus. praegu me tahame, et eelarve puhul me lähtuksime tulemustest eelkõige, aga nähtavuse äh, küsimus, tulemuste nähtavuse küsimus on väga oluline. me võime ju tunda head meelt selle üle, mis te ütlesite, komisjon, aga meil on vaja see ka konkretiseerida. sellepärast, et ega siis äh, tulemused ei sõltu ainult kulutamise kvaliteedist. ja veel, pean ütlema, et see teema tõesti valmistab meile muret Äh, tegemist on siis viivitustega, me valmistame praegu ette järgmist äh, mitmeaastast finantsraamistikku. praegu me oleme juba aastasse kaks tuhat seitseteist jõudnud, aga kahe tuhande seitsmeteist, kolmeteistkümnendast aastast peale on viivitused. meil oleks vaja häid selgitusi selle kohta, miks sellised täitmise viivitused on tekkinud Euroopa Liidu eelarves ja just eriti kaasrahastamise valdkonnas omal ajal ütlesime, et äh, oli kriisiaeg, ei olnud piisavalt suutlikkust ja nii edasi. osade liikmesriikide halb tae, kes kasutasid ka ära vahendeid, väitsid, et need on mõeldud Euroopa eesmärkide jaoks, aga kasutasid tegelikult neid vahendeid hoopis selleks, et äh, oma majandust kohandada tegelikult ma tahaksin, et te ütleksite meile seda, millised on teie meelest selliste viivituste põhjused? sellepärast, et me ikkagi peame teadma, mis need põhjused, mis need sügavad äh, kui ka pealiskaudsed põhjused on, kes on vastutavad. vastasel juhul järgmise, järgnev finantsraamistik äh, samuti kukub läbi kolleeg Staas, palun. aitäh, proua esimees. mul on neli küsimust, neli probleemi, mis ma tahtsin tõstatada. kõigepealt maksmata arved. me loeme siin, et äh, kakssada üheksakümmend kolm miljardit eurot on see summa ja kui ma nüüd mõtlen üksikisikuna selle peale ja ma soovin näiteks projekti alustada, ma võtan laenu, et seda projekti rahastada. ja kui ma nüüd seda teen, siis Euroopa Liidu eelarve puhul me ütleme, et see on kulukohustus, aga kui ma vaatan nüüd kakssada üheksakümmend kolm miljardit, siis see on ju väga suur summa. see on summa, mis on kõrgem kui Euroopa Liidu iga-aastane eelarve, nii et äh, küsimus on nüüd selles, et kas see teis häirekellasid lööma ei hakka, et kas me peaksime nüüd kähku midagi ette võtma? et kas me tõesti võime seda numbrit südamerahuga vaadata, see on minu esimene küsimus volinikule. teiseks äh, küsimus volinikule ja tema kaastöötajatele lugesin iga-aastasest äh, tulemusaruandest kaks tuhat kuusteist äh, leheküljelt kaheksakümmend kaks et siin on räägitud äh, vasakpoolses tulbas, et hinnatakse, et kui me räägime siin äh, kvantifitseeritud äh, summadest, siis neid on kolmkümmend viis koma kaks miljardit eurot, see on kakskümmend kuus protsenti maksetest, päris korralik summa, aga parempoolses äh, tulbas leheküljel kaheksakümmend kaks on kirjas, et finantsmõju riskide näol on hinnanguna umbes üks koma kuus miljardit eurot ja kui nüüd vaadata seda ühte koma kuut miljardit ja võrdlen seda kolmekümne viie koma kahe miljardiga ehk, ehk võrdlen parempoolset tulpa vasakpoolse tulbaga, siis riskiprotsent on põhimõtteliselt neli koma viis protsenti. ja siit tekstist tuleb välja, et äh, see, mis otse põllumajanduse peadirektoraadile läheb ja põllumajandustagatistena ette on nähtud. ja kus räägitakse ka hüvitistest, siis kontrollikoda ütleb, et veamäär on arvatavasti üks koma seitse protsenti. noh, ma saan aru, et siin on äh, põllumajanduse peadirektoraat ja fondid ja et kontrollikoda ütleb, et veamäär on hinnanguliselt üks koma seitse protsenti, aga kui vaadata nüüd tulpasid äh, leheküljel kaheksakümmend kaks, siis minu jaoks on veamäär neli koma viis protsenti. kas ma olen sellest valesti aru saanud, kas keegi võiks seda mulle selgitada? ja kui te kohe ei oska seda selgitada, äkki selgitate seda tulevikus. Äh, teiseks poliitiline märkus. meile väga palju valmistab muret migratsioon, pagulased. me teame, et siin on tekkinud probleeme, valikud, mida tehti äh, noh, panustati pigem piirivalvele meil on usaldusfond, Aafrika usaldusfond, kuhu me väga palju vahendeid ette nägime ja me kutsusime ka liikmesriike üles sinna väga palju panustama, see kõik on hädavajalik. see on ju ilmselgelt Euroopa Liidu arenguabi, aga see tähendab seda, et arenguabi kasutatakse praegusel hetkel piirivalveks ja piirivalvurite koolitamiseks sellistes riikides nagu Liibüa. ja kui nüüd ma, härra volinik, selle peale pikemalt mõtlen, siis tuleb küsida, et äh, kust need inimesed kõik tulevad, kust tulevad pagulased, et tihti on tegemist äh, poliitiliste pagulastega, kes põgenevad äh, konfliktide ja sõja eest, aga on ka teised, kes lihtsalt majanduslikel põhjustel tuleb ja kui vaadata nüüd neid põhjuseid, siis minule torkab silmi, härra volinik, ja ma arvan, et eelarvevolinik peaks sellega ka tegelema, et meie poliitika ei ole väga kooskõlas sellega, mis tegelikult toimub. meil on siin põllumajandus, kalandus, kaubanduspoliitika ja ka arengupoliitika. arengupoliitikaga me üritame siis äh, mõjutada ja samal ajal me ei tee mitte midagi teiste poliitikate kaudu, nagu näiteks põllumajanduspoliitika. seal me kaotasime piimakvoodid ära, ehk võib toota palju tahad. piimast tehakze piimapulber, piimapulber jõuab ladudesse. kuidagi tuleb sellest piimapulbrist siis lahti saada ja see tähendab seda, et kaubanduspoliitika ja majanduslike partnerluslepingute kaudu Lääne-Aafrika riikidega jõuab see piimapulber Lääne-Aafrikasse. nii et ma küsin nüüd härra volinikult, et näiteks Nigeeria puhul, kui seal osta liiter piima talunikult, siis see maksab üheksasada seitsekümmend kohalikku rahaühikut. ja kui ma nüüd piimapulbrit ehm, kasutan piima tootmiseks, siis see maksab kõigest kolmsada kohalikku rahaühikut ehk kolm korda vähem, et äkki me peaks seda vaatama. kui me räägime siin tõesti sellest, kui palju me oma raha eest saame, siis mulle tundub, et me praegusel hetkel peaksime rohkem tähelepanu sellele pöörama. ja nüüd veel üks punkt, volinik, mida tahtsin tõstatada. nimelt ajalehes Politico kirjutati, et komisjon täna hommikul otsustas äh, et Giovanni Kesslerist saab Olafi peadirektor ja proua Kressler ja fraktsioonide koordinaatorid kirjutasid teile ka sellealase kirja ja et Giovanni Kesslerist saab ühe Itaalia agentuuri juht. nii et ma tahtsin teada, noh, on ilmselge see, et ähm, komisjonis seda inimest lahti ei lasta, ta lihtsalt saadetakse Itaaliasse, kus ta hakkab nüüd siis nõu andma ja seejuures on ta ka eelarve peadirektoraadi nõunik, ehk et tema töökoht äh, komisjoni jääb alles, kuigi ta läheb Itaaliasse tööle. võib-olla on seal väga head põhjused, miks seda tehakse, ma võib-olla ei kahtlegi selles ja kuulsin, et Itaalia hakkab talle ka palka maksma, nii et äh, äkki tähendab see seda, et Euroopa Liit hoiab kokku. kuid küsimus on selles, et kas meil on mingid vettpidavad äh, reeglid, et kui äh, härra Kessler hakkab seal Itaalias tollialaseid otsuseid vastu võtma, mis on võib-olla Itaaliale heaks, aga ei teeni Euroopa Liidu huve, samal ajal aga on ta Euroopa Liidu ametnik, siis kuidas komisjon kavatseb seda kaitsta, kuidas te kavatsete siin vahet teha, kuidas te saate olla kindlad, et siin ei teki huvide konflikti, sest tegemist on inimesega, kes töötab Itaalias avaliku teenistuse jaoks ja samal ajal on tal ka töökoht Euroopa Komisjonis. Need olid minu neli küsimust teile. aitäh, kolleeg Tlabajova, palun uh, suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, äh, lugupeetud volinik. ma arvan, et teil on päris palju mõtteainet äh, ka vastusteks, aga üritan ise olla natuke positiivsem ja mitte esitada nii palju küsimusi. esiteks tahaksin tänada selle eest, et jätkate tööga pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve heakskiitmist ning väga hea, et me nüüd õpime mineviku õppetundidest selleks, et parandada tulevasi kulutusi. selline peaks olema iga-aastaselt meile eelarve täitmise heakskiitmise puhul lähenemine. tegemist on peaasjalikult just inimeste enda vigadega, mis on alles jäänud, tegemist ei ole niivõrd struktuuriprobleemidega. inimvigadest ülesaamine tähendab seda, et meil on vaja juhtimist ning õppimist ning oma vigadest õppimine on sellest üks osa seega ma tõesti tahaks, et ka meie õpiks äh, tehtud vigadest. tahaksin täna teid selle eest, et endiselt mööda seda teed käite. samuti tundsin head meelt selle üle, et lihtsustamine käib edasi, mitte ainult finantsregulatsiooni küsimuses, vaid samuti Horisont kaks tuhat kakskümmend puhul. siin on võimalik juba ka näha lihtsustamise tulemusi. jällegi tahaksin veel kord toonitada seda, kuivõrd olulised on tulemused ja tulemuslikkus see aitab ka sidusrühmadel ja kodanikel palju paremini mõista Euroopa Liidu eelarve, eelarve eesmärke ning mõju. nagu me hiljutised küsitlused näitavad, on kodanike teavitamine Euroopa Liidu saavutustest hädavajalik. seda ja Euroopa Liidu eelarvel ja kogu poliitika ju tegelikult põhinevad kodanike usaldusel. ma tahaksin pöörduda ka Kontrollikoja poole ja tahaksin paluda, et te aitaksite niivõrd palju kui võimalik kaasa, et selles suunas edasi liikuda. ma arvan, et meil on vaja ka stabiilsust programmeerimistsüklist ning investeeringute jaoks ettenähtavust. see ei ole seotud mitte ainult järgmise mitmeaastase finantsraamistiku pikkusega, kuid samuti ka Euroopa Liidu lisaväärtusega ühest poolest ning regionaalse lähenemisega teisalt Äh, mis põhineb sellele, et me tahame tegelikke tulemusi, mis ka mm, kodanikele midagi tähendaksid. ma arvan, et siin on veel vaja päris palju ära teha. mul on teile ka üks küsimus. on enesestmõistetav, et parem on äh, proaktiivselt äh, probleeme vältida, mitte hakata neid pärast korrigeerima. eks ante tingimusi on kasutatud nüüd rohkem selle rahastamisperioodi käigus kui varem tahaksin teada, kuidas teie näete seda, kuidas te olukorda analüüsite ning kas eksante tingimuste kasutamist tuleks laiemalt kasutada jär ka järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. millised on olnud peamised probleemid eh, kaks tuhat kuusteist eksante tingimuste kasutamisel? suur aitäh ja loodame, et me saame edasi liikuda neis küsimustes kõik koos. jaa, tänke schön, ich hab mich selbst auf die redenliste gesetzt, ich hab äh aitäh, panin ennast ka kõnelejate nimekirja, mul on küsimusi ja tahaksin jätkata sealt, kus lõpetas kolleeg Staes, ma arvan, et Olafi peadirektor on kaasvastutav olnud Itaalia tollivalitsuse järelevalve üle, üle teo-, üle järelevalve teostamise pärast, et seal on olnud pikka aega kriis ja nüüd saab temast selle järelevalveasutuse juht, et kas te saate olla kindlad, et kõik need tööd tehakse ära, mida Olav Itaalias oleks pidanud tegema? kahe tuhande kümnendast aastast on meil juba artikleid selle kohta, kus oli juttu sellest, et et ta eriti pööras tähelepanu Itaalia muredele, eriti ühele piirkonnale Tarentos, et seal ei ole üldse mingit kontrolli enam. kui temast peadirektor saab. ma pean tunnistama, et meil on väga raske mõista sellest, seda huvide konflikti juttu, mitte kellelgi ei ole ülevaadet sellest, mis Olafis toimus ja toimub ja väga raske on see, kui komisjon üritab meile nüüd selgeks teha, et äh, peadirektora-, direktor äh, saadetakse nüüd äh, mingisse liikmesriiki, liikmesriigi asutusse, ma ühtegi võrreldavat juhtumit ei tea ja sellepärast on mul küll küsimusi, mis seonduvad selle juhtumiga. ma tahaksin paluda, et te selgitaksite meile, millal härra peadirektorist sai eluaegne ametnik. meil on, meil oli institutsioonide vaheline menetlus, et äh, inimesed on ajutised ametnikud ja siis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal me saime teada, et äh, ta on täiesti, et tegemist on äh, eluaegse ametikohaga, kõike, mis puudutab Olafit, tuleb meiega arutada, aga seda ei ole tehtud, muuhulgas ka mitte Olafi järelevalvekomisjoniga ei ole seda asja arutatud, nii et ähm, kui te oleksite seda teinud, siis te ei peaks äh, taotlema nüüd äh, üleviimist vot Olavi puhul on vaja tõelist järel, sõltumatust. siin oli see, et kui me oleks teadnud, milline olukord on, siis äh, me oleks äh, härra Šemeta tõesti võtnud pihtide vahele. ja nüüd, mis puudutab neid äh, aastaaruandeid, neli koma kolm miljonit on suurenenud pensionisummad, komisjon on kindlasti arvutanud välja ka, kui palju need pensionikulud veel suureva, suurenevad, liikmesriikides on need kindlasti veel väga palju suuremad. mind huvitaks, et kas mingis vormis on siin ka midagi ette nähtud ette võtta, et või lihtsalt numbrid järjest suurenevadki ja siis veel siseaudit audiitorile küsimus, aitäh aruande eest ja teil tõesti õnnestus mind sel aastal üllatada, ma väga suure huviga lugesin auditeid, mis puudutasid IT-süsteeme, need on väga olulised. väga huvitav oleks, kui te saaksite meile üldise ülevaate anda sellest, et kuhu meie peaksime IT vallas rohkem investeerima ja ABAX süsteem mm, tegi pap-, budgetis, te olete seda e, uurinud, e, ma ei saanud aru täpselt, mis probleem seal on ja minu meelest on üks väga huvitav asi, millega me oleme palju tegelenud e, siin sisemiselt, et kuidas toimivad komisjoni sisesed teenistused ja kuidas need nendel teenistujatel on Abaxile eh, ja isegi piiratud eh, sektoritele juurdepääs, mina arvasin, et eh, seal on rohkem teadlikkust selle probleemi kohta ja tore oleks, kui te meile räägiks, millistele järeldustele te jõudsite ja miks nii kaua läks aega, kuni hakati tegelema selle olulise probleemiga ja sellega me oleme jõudnud äh, kõnelejate nimekirja lõppu ja nüüd saab sõna volinik ja pärast äh, siseaudiitor. proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad rahvasaadikud, me panime kõik teie küsimused täpselt kirja ja koos kolleegidega vol,, volinikega vaatame need läbi selleks, et et äh, siis teile vastata, eriti kui see puudutab konkreetseid erinevaid valdkondi. ja selle menetluse käigus siis hiljem edastan meile ka dokumente, eriti neid, mis puudutavad protsendimäärasid, mis on veamäär, millistest numbritest me lähtume, kuidas meie saime oma protsendipunktid paika ja kas need on kooskõlas teie arvet, arvutustega. ütlen seda sellepärast, et äh, et veamäära tuleb meil tõesti järgnevatel nädalatel veel võrrelda ja kontrollida. viimane küsimus huvitab mind väga, meie töötajate küsimus siis meil on paigas personali eeskirjad, mis võeti vastu kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. Nendega ma ei ole nõus ja ütlen, ei ole nendega rahul, ütlen seda täiesti avameelselt. meil on üle kuue tuhande inimese, kes on tähtajalise lepinguga tööl. seda tuleb nõukogu aga arutada, aga praegusel hetkel on meil rubriigis viis need töökohad paika pandud. tähtajalise lepinguga inimesed on nii-öelda suurepäraseks lisanduseks, tegemist on väljaspoolt tulevate inimestega, kes töötavad mõne teise ettevõtte äh, või organi heaks, aga tulevad siis meile abiks mingil ajal. Nad on nii-öelda heaks lisaks ja alternatiiviks, aga viimastel aastatel on meil väga palju töökohti kaduma läinud. seda ei tehtaks koduriikides ei valitsuse ega ka piirkondade tasandil. ma arvan, et kui nõukogu pani need äh, kärpimise nõuded paika kaks tuhat kolmteist, siis põhimõtteliselt võeti meid niimoodi pihtide vahel, et me ei ole võimelised oma ülesandeid täitma. ma tahan selle vastu võidelda, ma tõesti soovin, et tähtajalise lepinguga inimeste arv väheneks ja et me saaksime võtta korralikult tööle inimesi ja tõesti, meil on vaja vähendada nende inimeste arvu, kellel ei ole jäämise perspektiivi varem äh, nägin, äh, et nii Luksemburgis kui ka Brüsselis on väga palju IT-töötajaid, tehnikuid, insenere, äh, tarkvaraspetsialiste, kes töötasid meie juures kõigest pool aastat või aasta ja siis nad liikusid edasi. Nende tööd tehti väljaspoolt, ma sooviks väga, et meil oleks võimalik siin luua tõesti täht-, tähtajaliste kohtade asemel tähtajatud töökohad. väga tähtis on see just selleks, et me muutuksime konkurentsivõimelisemaks. ma annan endast kõik, et Euroopa Parlament ja Komisjon jääksid atraktiivseteks tööandjateks ja äh, muutuksime seal atraktiivseks, kus me seda veel ei ole ma leian, et rubriigis viis veel kärpeid teha, veel töökohti kaotada ei ole ei komisjoni ega parlamendi jaoks vastuvõetav. või siis, kui Brexitiga töökoormus väheneb ja siis äh, sellega tegeleme järgmisel aastakümnel uue mitmeaastase finantsraamistiku kaudu. nüüd käitumisjuhised äh, eelmisel nädalal Strasbourgis president Juncker juba lubas, et see tuleb, me esitlesime selle ja kohe varsti see ka jõustub. ma tahaksin jällegi eh, välja tuua selle, et huvide konflikti puhul peab olema nii-öelda jahtumisfaas, kus ei ole võimalik eh, teistel kohtadel töötada. ja jällegi liikmesriikide puhul midagi sarnast pole ma kunagi varem näinud, et ma tõesti palun äh, tunnustage seda, kui kaugele komisjon nende ettepanekutega läks. et komisjoni president pärast oma töö lõpetamist kolm aastat ei saa äh, töötada see tähendab seda, et mitte kunagi ei ole meil kunagi äh, kandidaati, kes on neljakümneaastane, ainult need kandideerivad komisjoni presidendiks, kes viie aasta pärast lähevad pensionile. kas see on demokraatia huvides, ma ei tea, aga käitumisjuhistes on see niimoodi kirjas. ja teie nõudsite seda, sellepärast see on seal. ja, ja, ja teile parlamendisaadikutele ma tõesti soovitan, et ärge või ainult natukene sarnaseid äh, nõudmisi võite endale kirja panna. me palusime, et Kontrollikoda ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jaoks oma mõtted esitaks. ma leian, et Kontrollikoda ei peaks mitte ainult tagasiulatavalt kontrollima, vaid ka tuleviku jaoks äh, nõuandeid andma. ja tõesti leian, et lihtsustamine, äh, läbipaistvus lisandväärtus on väga tähtis ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jaoks. proua esimees mainis ka pensioneid, need valmistavad meile muret. miks? sellepärast, et viimastel aastakümnetel oleme me seda näinud kolmeteistkümnendas, kolmeteistkümnes liikmesriigis. me näeme, kuidas me pidime töökohti juurde looma. esimesed lähevad nüüd pensionile. nii et äh, üha rohkem läheb inimesi pensionile ja kahjuks ei ole meil mitte mingit pensionifondi. tean tööstusettevõtetest ja ka teatud liikmesriikide avalikest sektoritest, et igast eelarvest makstakse sisse pensionifondi selleks, et tekitada varusid. ma ei hakka see, ma olen seda välja pakkunud, aga nõukogu on selle alati tagasi lükanud ja soovib pensionimaksete äh, kõrval ka sissetulekuid suurendada parlament peaks olema sellest huvitatud, kas te oleksite valmis järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kaudu looma ka siis nii-öelda kapitalivarud, millega siis nii-öelda pensioneid eelrahastada? kas te toetaksite seda? minu mõtted vähemalt liiguvad selles suunas. nüüd äh, viivitused maksetega, maksmata arved see on midagi, mis valmistab muret nii teile kui ka eelarvekomisjonile, sellepärast et kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kuusteist oli see väga suureks probleemiks. pärast seda, kui esi, kui detsembris kaks tuhat kolmteist praegune finantsraamistik äh, vastu võeti ja programmeerima hakati kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, äh, oli kahe tuhande neljateistkümnes aasta lihtsalt kadunud aasta alles nüüd me näeme, et programmid on täielikult käima läinud. on ikka veel ametkondi, riike ja muide ka Saksa piirkondi, kus vastavate asutuste nimetamine ja tarkvara väljaarendamine ei ole ikka veel toimunud, on veel liikmesriike, me neile kirjutasime, kutsusime neid üles aga nad ei ole ikka veel sajaprotsendiliselt nimetanud vastavaid ametiasutusi, vastutavaid ametiasutusi ja meile neist teada andnud. ma ei saa sellest aru. me kõik oleme Euroopa kodanikud ja ka oma riigi kodanikud. igaüks, kui ta kodus puhkusele läheb, võib ju ministeeriumi uksele koputada ja öelda, miks te ikka veel ei ole neid asutusi nimetanud kahjuks meil ei ole mingeid meetmeid, meil ei ole mingeid relvi, mingeid pistoleid, mida äh, laubale panna. Euroopa Liit sõltub liikmesriikide konstruktiivsest kaastööst sajaprotsendiliselt. teisi võimalusi meil ei ole. nii et kas see kõik toimib või mitte, see kas Berliinis, Stuttgardis, Roomas, Tallinnas, Kopenhaagenis, me ei tea, alati ei ole kõik heades kätes paari päeva pärast hakkame rääkima kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta maksmata arvetest ja teeme muudatusettepaneku kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks, sellepärast et meie arvates ei ole vahendeid ära kasutanud, kasutatud nii, nagu eelarvekavas paika pandud, tõesti väga nõrk märk, sellest on kahju, sest tegelikult nii hästi ei lähe Euroopas mitte üheski piirkonnas, et need vahendid, mis on olemas, nendest saaks loobuda ja neid kasutada alles kaks aastat hiljem me anname kõik endast oleneva selleks, et äh, vältida seda, mis toimus kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kuusteist. vähemalt mitte sellisel määral. ja kas meil see õnnestub, see sõltub piiratult nii meist, aga osaliselt ka teist. ja praegusel hetkel oleme me ühist äh, põllumajanduspoliitika reformi läbi viimas, piimaeksport, Aafrika, Euroopa Liidu lepingud, äh, põllumajandustooted siseturu jaoks, äh, eksporditoetused Euroopa Liidu eelarve kaudu, need kõik mängivad väga tähtsat rolli. Euroopa Liidu teatis detsembris selle kohta avaldatakse ja siis eelarve menetluse kaudu pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat pannakse siis paika ka täpselt raamistik ja suurused ja põllumajandustoodete ekspordipiirangud on kohe kindlasti küsimus, mida teil tuleb meiega väga äh, pingeliselt arutada. nüüd viimane punkt, äh, peadirektor Kessler. tõesti, minu jaoks oli see suur üllatus, aga samal ajal ma vastutan selle eest. kahe tuhande üheksandal aastal see töökoht loodi, peadirektor Olafis ja toona see kuulutus, toona mina olin Baden-Württembergis äh, veel tööl nõukogus ja komisjonis hääletati selle üle. jah, tõesti, mina liiga hilja liitusin selle protsendiga, teist osad olid juba siinkohal toona nõukogu ja parlament panid paika teksti, millega siis kuulutati välja peadirektori koht ja millistel tingimustel. ja toona selles töökuulutuses oli kirjas, et tegemist on äh, ametiperioodiga, mis kestab seitse aastat ja seda ei pikendata. aga toona selleks, et seda töökohta atraktiivsemaks muuta kirjutati sinna, et pärast seitsmeaastast tööd Olafis saab sellest inimesest Euroopa Liidu ametnik ja et ta säilitab siis oma selle karjääriastme. see oli see nii-öelda atraktiivne pakkumine selleks, et häid inimesi ligi meelitada. siis Giovanni Kessler valiti sellesse ametisse. kõigepealt sai ta AD viisteist astmele siis aasta jooksul sai temast eluaegne ametnik äh, ning kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ähm, sai temast AD kuusteist ametnik, nii nagu seda tehakse ka peadirektoritega siin kojas. see on täiesti tavaline, see ei ole mitte mingi erand. nii et ta oli seitse aastat ametnik ja samal ajal Äh, temast sai eluaegne ametnik ja nüüd on ta kuuekümne ühe aastane ja AD kuusteist astmel. veebruaris tema leping lõpeb. ja nüüd ähm, tema järglase jaoks töö, äh, järglase leidmiseks töökuulutuse koostasime mõned kuud tagasi, esitasime selle ka nõukogule ja me õppisime sellest varasemast ähm, tekstist. järgmine inimene, kes sellele ametile asub kes meil tuleb jaanuarikuus välja valida ja teie olete ju kaasatud sellesse protsessi. me tahame teid kaasata, me mitte ainult ei pea teid kaasama, vaid ka tahame kaasama, kaasata, te vastutate ka siis. ja see inimene siis asub ametisse, ametis, mis kestab seitse aastat, ilma et temast saaks hiljem eluaegne ametnik. selle me tühistasime eeliseks on, siin on nii eeliseid kui puudused. kui ma olen nelikümmend aastat vana ja suurepäraste oskustega, siis ma ei kandideeriks, see tähendab seda, et kandideerivad inimesed, kes on nii umbes viiskümmend kaheksa aastat vanad. jah, tulevad jällegi head inimesed, siin on puudusi, aga me tegime seda sellegipoolest nii ja järgnevatel kuudel me kaasame teid nendesse eelotsuste tegemistesse ja järelevalvekomisjon samamoodi kaasatakse. meie ei saatnud äh, härra Kesslerit kuhugi minema, see on täiesti vale, me olime täiesti neutraalsed, aga meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, demokraatlikud valitsused ja ka volinikud ja nemad otsustasid. nimelt äh, seal oli Itaalia Äh, menetlus ja nemad leidsid, et härra Kessler on parim inimene nende tolliteenistust juhtima. mina ei saa Roomas kaasa rääkida, kui mina olen Roomas, siis jah, joon hea meelega küll klaasi veini, aga ma ei saa sekkuda nende parlamentide töösse, mis on valinud rahvas ja see parlament ja valitsus ütlesid, et Kessler on õige mees ja siis nad kirjutasid meile ja palusid, et noh, Äh, vabastage ta ametist. me ütlesime, meil on vaja aega, meil on menetlus paika pandud, me andsime neile sellest teada. ja siis me otsustasime, et nojah, ta võib minna. ja kuueteistkümnendast või seitsmeteistkümnendast oktoobrist on tal võimalik siis Itaalias oma tööd alustada. mis saaks siis, kui me ei oleks lasknud tal minna? me tõesti ei saatnud teda minema, me olime neutraalsed, siin ei ole mitte mingit komisjonipoolset algatust olnud aga Roomas on ka ministreid ja ametnikke, täpselt samamoodi nagu ka Haagis ja Berliinis, ega nemad teevad seda, mis nende jaoks on õige. ma põhimõtteliselt tegelikult usaldan parlamente, rahvast selle taga valitsusi. Rooma valitsus äh, otsustas, et äh, härra Kessler on kõige parem inimene juhtima Itaalia tolliteenistust kui seda palvet poleks tulnud, seda otsust poleks tulnud, siis esimesest märtsist kaks tuhat kaheksateist oleks olnud härra Kessler automaatselt AD kuusteist ametnik, kõrge ametnik Euroopa Komisjonis ja arvatavasti oleks temast saanud siis tõesti äh, nõunik kuskil ja meie oleksime kõik kulud kandnud, sest tal oli selleks õiguslik ootus. toona kuna komisjonis ei ole ka võimalik saada pensioniõigust enne, kui sa pole kümme aastat töötanud, eeldaks ma, et härra Kessler poleks olnud valmis varem pensionile minema või siis ka äh, maks äh, või siis ka palgata puhkusele. kuidas teie oleks otsustanud? on ju siin ka saadikuid, kes veel viis aastat jäävad parlamenti selleks, et rohkem pensioni hiljem saada. me oleme kõik inimesed, Kessler, teie ja mina nii et ta äh, kohe kindlasti oleks ära kasutanud seda õigust, et tema oleks jäänud eluaegseks ametnikuks Euroopa Komisjonis, ta ei oleks sellest loobunud. nüüd, kuna ta hakkab tolliteenistust juhtima, on meil siin väik-, umbes kolmekohaline euronumber äh, äh, vahet selles, mida ta saab Euroopa Liidust ja mida maksavad talle äh, Itaalia tolliteenistused. nii et üle üheksakümne protsendi tema palgast maksab nüüd Itaalia riik ja vähem kui kümme protsenti meie. ja ma olen teile tõesti valmis seda ka numbrites selgitama. siin ei saa rääkida mitte mingist skandaalist. jah, noh, et kuidas seda omavahel kõike ühendada tollid on Euroopa Liidu õiguses, siseturul meil ei ole tollimakseid, liikmesriikide vahel neid ei ole, on ainult kolmandate riikidega. mingit tollivalitsust meil ei ole. Euroopa tolliõigusest kinnipidamisel sõltume me nendest sissetulekutest, mis on Euroopa Liidu eelarves ja kümme protsenti Euroopa Liidu eelarvest tuleb omavahenditest, tollidest, kaksteist, kolmteist miljardit ja me peame hoolitsema selle eest, ehk siis Saksa, Taani, Hollandi, Hispaania tolliametnikud peavad hoolitsema selle eest, et need maksed tuleksid. kas me usaldame inimesi või mitte? mina usaldan inimesi, ma loodan, et teie ka. kui tekib probleeme, kui siin Ehm, varjatakse mingeid tehinguid, siis me hakkame midagi, siis me hakkame kohe uurima. meil on selle kohta näiteid, näiteks Ühendkuningriik tõesti, kui on pettusi, korruptsioonijuhtumeid ähm,, siis me hakkame kohe tegutsema, kui me neid avastame, noh, kui neid ei avastata, siis on meil väike probleem. noh, kui te annate meile märku, siis me ka teeme, aga ma arvan, et ka Itaalia valitsus on seda viimastel aastatel teinud. meil ei ole mitte mingit põhjust mitte usaldada Itaalia tolliteenistust ja ma ei usu, et Olafi peadirektor Itaalia tolliteenistust äh, Äh, siin paremini kohtus ainult sellepärast, et ta tahtis seal kindlasti tööd saada. ma tõesti ei usu, et see nii on noh, võib-olla pühapäeva õhtul mõnes äh, krimifilmis on see nii, aga igal <laughs> juhul mitte Euroopa Liidus. noh, kui asi on vastupidine, siis andke meile teada. ja kui ta nüüd kuueteistkümnendal oktoobril oma tööd alustab, siis ta vastutab selle eest, et Euroopa Liidu õigusest peetakse kinni, et tollimaksed laekuksid Itaalia territooriumil ja et need maksed jõuaksid Euroopa Liidu eelarvesse tal on seal ametnikud ja on ministrid, kes ähm, kontrollivad tema tööd ja nad peavad seda tegema, sest muidu neid järgmine kord ei valita. nii et tõesti, kontroll on, ei rohkem ega vähem, ei taha ma siia juurde öelda, ma tõesti ütlen, rahunege maha, kui teil on küsimusi, küsige, aga ärge niisama vett sogaseks ajage. noh, me tahtsime ju lihtsalt Äh, öelda, et siin on väga suur erand, sest tavaliselt oleks ju pidanud äh, palgata puhkusele inimese saatma, nii nagu seda tavaliselt tehakse ja me nüüd küsime lihtsalt, miks? just sellepärast et Olafis see läbipaistmatus on väga suur ja viimastel aastatel seesama peadirektor suurendas seda läbipaistmatust veelgi rohkem. volinik, tahan teile öelda, et mitte keegi ei rääkinud sellest, et ta saadeti lihtsalt minema, meie ütlesime, et ta saadeti mujale tööle, see on midagi hoopis muud ja me tõesti hoolitseme selle eest, et Euroopa Liit, volinik räägib kahjuks mikrofonita, teda ei ole võimalik tõlk-, tõlkida me tõesti rääkisime, et ta saadeti mujale tööle, mitte ei saadetud minema. lihtsalt toonistan veel kord, et saadeti mujale tööle, meid huvitab täpselt, kuidas see toimus ja see on ka Euroopa Liidu õiguse huvides teada saada, kuidas see käis ja just sellepärast ma arvan, et see küsimus tuli ka esitada. see tuli esitada ja selle küsimuse puhul äh, meie ei lase ennast emotsioonidel juhtida ja me jälgime täpselt, mis edasi saab. ja nüüd palun sõna peadirektorile. Um... aitäh. Te viitasite infole, mis on artiklis üheksakümmend üheksa finantsregulatsiooni raportis. nagu te teate, see raport on miski, mida mainis ka volinik Oettinger, see esitatakse iga-aastaselt komisjoni eelarve täitmise menetluse osana. see on järjekordne tõend sellest, kuivõrd komisjon on pühendunud aruandlusele ning läbipaistvusele. see põhineb siseauditi teenustel ning seeläbi me pakume läbipaistvalt infot auditi leidude, soovituste ning tegevuste ja meetmete kohta meie audit kaks tuhat kuusteist äh, kohta tõstatas just äh, ABAC-i küsimuse digibudget ning detailsema info võib leida juba kokkuvõtvas raportitest lehekülgedel kümme, üksteist, nagu te teate, see puudutab IT-d ning äh, samuti töödokumentides kaheksakümmend, lehekülgedel kaheksakümmend kaks kuni üheksakümmend kaks. Te palusite mul ülevaadet ja see ongi ülevaade, aga võib järeldada, et on võimalik parandada teatud aspektide äh, tõhusust äh, IT-operatsioonides ja ma pean ütlema, et äh, teatud ohud on välja toodud, aga mingisugust mõju või tõendeid selle kohta ei ole, et oleks olnud rahakaotus või pettust. teatud ohud aga on, millega tuleb tegeleda ning sellest tulenevalt on väga oluline, et kõik soovitused IS-i poolt, AES-i äh, poolt äh, läheksid ka kasutusele võtmisele ja ITA puhul seda praegu tehtud ei ole. mis abakit puudutab, siis siin on kaks teemat. palun vaadake detaile äh, meie töödokumendis ka lehekülgedel kaheksakümmend kaks kuni kaheksakümmend kolm see puudutab äh, peaasjalikult äh, manuaalset sekkumist ning tegemist on siis äh, millegagi, mille võiks asendada standardiseeritud menetlussüsteemiga. lisaks sellele liiga vähe kontrolle viiakse läbi meie kasutaja kontode üle. tegemist on jällegi manuaalsete sekkumistega, neil on väga suured erandid vahel lihtsalt ka ulatub see kaugemale headest tavadest, mis on ära toodud meie tarkvarapakkujatelt. E, Digipasjad nõustus nende soovitustega ning ettepanekutega ning e, praegu hakatakse juba ellu viima seda. aga e, meie arvetele sellel mingit mõju ei olnud, rahakaotust või pettust ei kaasnenud. mis puudutab intramurust, siis detailid on lehekülgedel üheksa, kümme meie äh, töödokumendis ning siin on kaks lahtist küsimust. esiteks äh, puudulik raamistik intramuros äh, lepinguliste töötajate puhul ning nende tulemuslikkus ning ähm, lepingute rentaabluse küsimuses ning meil on samuti soovitused välja töötatud ning meetmed, mis tuleks võtta selleks, et olukorda parandada. ma loodan, et see, see andis piisava vastuse teie küsimusele. aitäh äh, selle lugemissoovituse eest, kui ma ei oleks äh, seda enne läbi lugenud, siis ma ei oleks üldse aru saanud, mida te räägite. Äh, see küsimus, et kui palju on neid töötajaid, kellel on juurdepääs süsteemidele vabandust, ma ei saa teile praegu seda infot anda, sellepärast et mul ei ole seda siin. aga me saadame selle kirjalikult pärast koosolekut. kolleeg Sala. aitäh. palun, kolleeg Salafranco. Eh, suur aitäh. ma tahaksin kõigepealt vabandada sellepärast, et ma puudusin see on seotud ka selle keerulise olukorraga, millega seisab silmitsi minu koduriik. soovisin aga sõna võtta eh, sellepärast, et tahtsin ütelda, et eelarve täitmise heakskiitmise puhul peaksime lähtuma sellest eesmärgist, mida mainis ka meie esimees eh, komisjoni ettekande eel me tuleme kokku, arutame neid küsimusi ja me näeme, et me oleme võrreldes eelmise aastaga edasi liikunud. lugupeetud esimees, ma tahaksin toonitada seda, et voliniku sõnavõtt pärast Strasbourgi arutelu ja volinik ju kulutab oma kallist aega, tuleb siia ja ta üritab vaadata, kuidas me saaksime koos parandada eelarve täitmise heakskiitmist, võttes arvesse Kontrollikoja poolt esitatud aruannet. raportöör ja teised kolleegid juba ütlesid, ka Kontrollikoda, vigade määr on vähenenud võrreldes eelmiste aruannetega, ma ei tea, kas volinik oma sõna kas voliniku sõnavõtu põhjal me võime jõuda sellele järeldusele? ma kuulsin ka voliniku algset arvamust, mille kohaselt tuleks arvestada ka igasuguste kaebustega ning sellest tulenevalt äh, võtsin teadmiseks, äh, et paljusid asju on vaja parandada. mis puudutab äh, täitmata kulukohustusi, siis me, kui me finantsperspektiive arutame, siis me peame sellele tähelepanu pöörama, minu jaoks on see ilmselge. me näeme, et Euroopa Liidu kohustused ning ka riskid, mida võetakse, on äh, tõusnud rahvusvahelisel areenil. me oleme korduvalt rääkinud erinevatest valdkondadest, mina esindan usaldusfondi puhul äh, välisasjade komisjoni Kolumbia küsimustes ning me näeme, et meie finantshuvid tõusevad. sellepärast, et me oleme lihtsalt rohkem sekkunud rahvusvaheliselt. ja lõpetuseks, härra volinik, järgmise perioodi äh, finantsraamistiku, äh, finantsperspektiivide läbivaatamisel peame arvestama sellega, kuivõrd palju on erinevaid finantsinstrumente ja kui palju on ka neid, kellega me läbi räägime eelarve koostamisele. ma arvan, et meil peaks olema lihtsam eelarve ning ka tõhusam sellest tulenevalt. kokkuvõtteks, lugupeetud esimees siin räägiti Olafi juhtumist ja härra volinik, ma tahaksin teha ettepaneku, et volinikud, kes annavad Euroopa Kohtu ees vande, ikkagi käituksid Euroopa Liidu huvides ja sellest tulenevalt on minu jaoks ilmselge, et teie jaoks on südamelähedane Euroopa asi. ma usun, et teie pühendumus Euroopale, mida te olete ka äh, tõestanud ja mis on tõesti täielik, äh, teenib Euroopa Liidu huve ja ma usun, et kõikides institutsioonides on äh, vaja tagada sõltumatus, püsivus ning äh, oskused ametnike puhul. ma ei taha hakata langeda isiklikesse küsimustesse, ma tahan ikkagi austada inimesi, ma ei taha esitada isiklikke küsimusi, aga te ütlesite, et Euroopa saadikud äh, lihtsalt äh, kasutavad oma mandaati selleks, et saada pension kätte. ja samuti räägiti sellest, et osad keelduvad pensionist selleks, et teenida Euroopa kodanike huve, selleks, et edendada Euroopa projekti ja nad nõustuvad äh, hoopis madalamate pensionitega, kui äh, ametniku oma näiteks oleks. nii et ma küll austan väga teie tööd, äh, seda tööd tuleb aga hästi teha ning võimalikult selgetes tingimustes. ja raportöör saab sõna lõpetuseks. see tuleb nüüd veidi üllatavalt kun-, minu jaoks, kuna ma arvasin, et meil oli veel vaja teist vooru siseaudit Liiduti aastaaruande kohta. mul oleks paar küsimust äh, selle kohta. Ähm, kahe tuhande üheteistkümnenda kuni kuueteistkümnenda aasta kohta on äh, ei ole nelisada kolmkümmend soovitust veel ähm, ellu rakendatud, äkki härra Krahv saab öelda, et äh, mis valdkonda see peamiselt puudutab, mida peamiselt kritiseeritakse, millest tuleneb viivitus ja siis raportis on ka kritiseeritud seda, et äh, kuidas äh, peadirektoraat äh, oma eesmärke on paika pannud ja kuidas neid saavutatud on. mida see konkreetselt tähendab ja millist mõju need tuvastatud vead mõjutavad välise abi haldusraportite kontekstis ja eelarve kontrolli komisjon meie esinaise algatusel on valinud instrumendi ja seda hinnanud, see puudutab EMMR-i ja sellele järgnes peaaegu et solvunud reaktsioon DG Defcolt ja vastavalt volinikult, mis ju praktiliselt pani selle aruande usaldusväärsuse küsimesi, küsimärgi alla ja ma nüüd osaliselt äh, vaatasin äh, mõningaid neid aruandeid läbi ja pean ütlema, et äh, need annavad väga palju teavet selle kohta, mis puudutab meie eesmärkide saavutamist ja programme vastavates riikides nii humanitaarabi kohta kui arengukoostöö kohta tervikuna. ja seejuures muidugi torkab silma, et raporteid on koostatud erinevalt, on väga mahukaid ja detailseid aruandeid, mõned on veidi üldisemad, seal, kus äh, arvamused on veidi tagasihoidlikumad, öeldakse, et ei ole piisavalt äh, eksperte, et äh, detailidesse minna. aga on võimalik teha üldisi järeldusi eesmärkide saavutamise kohta teatavate programmide puhul toon ära ainult ühe valdkonna, näiteks äh, soopõhiste programmide jaoks me toome, me kulutame väga palju raha, aga nendes äh, aruannetes, mida mina praegu lugeda sain, tuvastati, et äh, sooprogrammide ellurakendamine vastavate partnerriikidega on peaaegu võimatu, kuna valitsuse tasandil äh, koostööd äh, teha nende programmide rakendamisel ei soovita ja tundub, et see on pikemat aega juba niimoodi ja kui see nii on, siis TGDFCO peab äh, kaaluma seda, et kuidas neid äh, programme teisiti koostada, kuidas neid läbi viia, sellepärast et ma arvan, et meie kõigi jaoks on oluline, et me tugevdaks naiste olukorda nendes riikides ja tuvastatud kas äh, tuvastatud vead äh, tulenevad sellest, et TG Defco ja välisteenistuse delegatsioon kasutavad erinevaid äh, kriteeriume või lähtuvad ähm, hindamisel erinevatest alustest. kohalikel delegatsioonidel äkki ei ole piisavalt teavet või mis need põhjused muidu on äh, seda ei tea, aga ma arvan, et see on instrument, millest ei tohiks loobuda, aga seda ei tohiks hoida salajas, sest äh, nende aruannete lugemiseks on vaja eelnevalt registreeruda, siis äh, pannakse inimene lugemise ajaks mingisse ruumi ja üks töötaja istub inimese kõrval, kes neid äh, aruandeid loeb ja ära tuleb anda ka kõik elektroonilised seadmed, nii et see on tõesti, tõesti uskumatu. tegemist on avalike vahendite kasutamisega selleks, et ähm, viia läbi programme, mida parlament on äh, otsustanud läbi viia ja seetõttu peaks olema tagatud ka see, et parlament, et on kohustus parlamenti informeerida, aga selliseid takistusi ei tohiks äh, küll teha ja vajakajäämisi on äh, pettuste vastases võitluses omavahendite puhul, me juba seda teemat mainisime, millised peadirektoraadid äh, seda, äh, olid peamiselt sellega mm, kokku puutunud ja siis kritiseeritakse, et ITER-i projekti osas ei ole tagatud piisavat järelevalvet, Euratom ja peadirektoraat äh, peavad vastutama selle eest, et mida komisjon kavatseb teha, et olukorda parandada ning äh, armas põllumajanduspoliitika, Agri peadirektoraat äh, on välja töötanud hindamissüsteemi selleks, et analüüsida ja hinnata põllumajanduspoliitika toimimist. kontrollikoda nii põllumajandus kui kalanduspoliitika puhul on kritiseerinud äh, nende hindamissüsteemide rakendamist äh, liikmesriikides, milline on praegune seis, mis täpselt puudu on sisekontrolli puhul ja lõpetuseks äh, mind huvitaks, milline on praegune olukord usaldusfondide ja ähm, rahu tagamisrahastu puhul, et võib-olla homme saame me vastava volinikuga usaldusfondidest rääkida, aga Aafrika rahurahastu puhul, mida ütleb sisekontroll selle kohta, seal on olnud raskusi selle instrumendi rakendamisel Aafrika Liiduga, neid raskusi on järjest rohkem, mitte vähem ja audit viimasel aastal näitas ka, et on palju probleeme liikmesriikide kontrollisüsteemide järelevalvega. mida komisjon on teinud selles küsimuses sellest ajast saadik? ja lõpetuseks min-, ma tahaks, et me saaksime eelarve volinikult kõigi teemade jaoks üldise volituse, nagu see tavaliselt on tegemist on äh, finantsministrite ja kontrolliasutustega, sest siis me saaksime härra Oettingeriga pidada huvitavat arutelu, sama huvitavat arutelu, kui me peame praegu pidama äh, vastavate volinikega. aitäh ja nüüd äh, siseaudiitor, palun. aitäh teile väga kiiresti, sest teil on järgmine oluline päevakorrapunkt ees. härra Zeller viitas soovituste rakendamisele. väga lühike ülevaade selleks, et anda äh, ülevaade äh, tegemata töödest kahe tuhande kaheteistkümnendast kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani sisekontroll äh, andis tuhat kaheksasada kakskümmend viis soovitust, tuhat nelisada kaksteist ehk seitsekümmend seitse protsenti neist on rakendatud ehk nelisada kolmteist kuni kakskümmend kolm neist on äh, veel töös, seda seetõttu, et auditid on just lõpetatud, ei ole olnud piisavalt aega selleks, et äh, neid äh, tegevuskavasid ellu rakendada ja seetõttu ainult sada viiskümmend kaheksa ehk eh, kaheksa koma viis protsenti neist on Äh, hiljaks jäänud, et ei ole kinni peetud tegevuskavast. oluline on teada ka seda, et kaheksateist väga olulist soovitust, need, nendega on tõesti väga pikalt aega läinud, rohkem kui kuus kuud. see on tõesti väga oluline. Need on tõesti väga kriitilised küsimused, sest et meil on väga oluline teema see ja ja riski ei ole, riskiga ei ole korralikult tegeldud, aga ainult ük-, umbes üks protsent, see puudutab ainult ühte protsenti äh, kõigist soovitustest. ja siseauditi osakond arvab, et äh, et olukord on rahuldav ja võrreldav eelnevate aruandlusperioodidega, aga sellest hoolimata kaheksateist soovitust, kus need on täpselt ära toodud komisjoni äh, töödokumendis ja teil on olemas äh, täpne info selle kohta, millest me räägime, mil, mis toimub, toimub ja me ka väga täpselt jälgime, et tehaks, tehtaks vajalikke tegevusi ning TEFCO, nii et mis puudutab minu osa, siis toimimise haldamise süsteem, seal on vajakajäämisi, nendega tuleb tegeleda, väga tihti ei ole võimalik süsteemi alusel eh, teada saada, kas eh, tulemusi on saavutatud või mil määral neid on saavutatud, nii et tegevuskava rakendatakse selleks, et olukorda parandada ja ma tegelen äh, ja tegeldakse ja küsiti ka neid asju, millest te veel rääkisite. Aafrika rahurahastu puhul on tehtud edusamme, aga on veel soovitusi, mida ei ole ellu viidud. neli soovitust, kui ma õigesti mäletan, äh, ei ole veel ellu rakendatud. nii et tõesti on oht, äh, millega tuleb tegeleda loodan, et vastasin äh, lühikese aja jooksul teile piisavalt. vabandust, saan veel ühe märkuse, unustasin Agrist rääkida. Neil on vaja paremaid äh, eesmärke ühise põllumajanduspoliitika jaoks, paremaid indikaatoreid, mis näitaksid, äh, kuidas on saavutatud neid eesmärke ja neil on vaja äh, teha täiendavat tööd selleks, et neil oleksid tulemustepõhised indikaatorid ja kõige parem edasiliikumisviis meie arusaamise kohaselt on teha tihedat koostööd Eurostatiga, sellepärast et kui Eurostat annab meile andmeid annab, siis me saame neid usaldada, te, peadirektoraadid peavad oma äh, statistikat äh, koostama, peavad kasutama teisi allikaid, mis ei ole statistilised andmeid ja sii-, andmed ja siis meil tekib oht, et need andmed ei osa, ei ole usaldusväärsed. ja mis puudutab Twitterit, äh, siis äh, sellega oli probleeme, see puudutas DG ENA järelevalve rolli ja mis puudutab Fusion for Energy't, siis äh, on äh, võetud meetmeid selleks, et olukorda parandada. on äh, lubatud parandada järelevalvestrateegiat ja juba mõningad meetmed on ka ellu viidud. ITER-i puhul on meil tulemas kuulamine seoses eelarve täitmise kinnitamisega võib-olla me siis taotleme ka seda, et meil oleks võimalik auditiga, auditdokumentidega tutvuda. ma olin, kas te soovite veel vastata sellele poliitilisele küsimusele, mis puudutab äh, pädevust kõigis valdkondades? seda küsimust arutatakse komisjonis pidevalt äh, peadirektoraatide ja volinike Mm, vastutuse piiritlemine ja mm, eelarvevoliniku koondav roll, ma ei usu, et meie ametiaja jooksul seda on võimalik mm, olulisel määral muuta, võib-olla oleks äh, see võimalus äh, teha seda järgmise komisjoni presidendi nimetamisel, et äh, kui te ei, temaga kohtute Euroopa Parlamendis, siis te võiksite seda rääkida, sellest rääkida, et komisjon peab ju ka alati mõtlema oma sisese töökorralduse muutmise üle, see oli Junckeri puhul niimoodi, et äh, koondav roll tuli, tuli eelarvekomis-, volinikule, minul endal mingit äh, tugevat arvamust ei ole ja minu nõuanne oleks, et pärast valimisi te tegeleks sellega, kui teil on põhilised arutelud, et kui te sõlmite kokkuleppe ähm, tulevaste tegevuste osas, siis te tegeleksite sellega suvel kaks tuhat üheksateist. aitäh, sellega oleme jõudnud selle päevakorrapunktiga lõpule ja kohtume kahekümne esimesel oktoobril, kui on tegemist Olavi määruse Eh, hindamisega, aitäh, et te tulite siia, me oleme väga tänulikud, et eh, me saime alustada seda olulist eelarve täitmise etappi, aitäh ka Kontrollikoja liikmetele ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. Euroopa Parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmine, me ootame siia Euroopa Parlamendi peasekretäri. Wir machen weiter mit Tagesordnungspunkt 10. jätkame järgmise päevakorrapunktiga parlamendi eelarve täitmisele heakskiitmine, kiidu andmine. Um, um palun, et äh, lahkuksite saalist hääletult. me oleme saanud peasekretäri vastused meie resolutsioonile, mis käsitles äh, eelarve täitmist, see resolutsioon kiideti heaks selle aasta aprillis ja nüüd on sõna peasekretäril. ja, herzlichen Dank äh,, Frau Präsidentin Äh, einige... suur tänu, proua esimees, teen lihtsalt mõned sissejuhatavad märkused, äh, sest te saite minu vastused äh, oma kirjalikele küsimustele ka kirjalikult. ma lihtsalt tooksin mõned punktid välja. esiteks ma arvan, et jällegi saime aruande kontrollikojalt, mis väga palju seda koda ei kritiseeri, pea üldse mitte, ka siseaudiitor tõdes, et kriitika nendes valdkondades, kus oli parandusi vaja, on ka vähenenud, Euroopa ajaloomaja avati, neli koma kaks miljonit kulutasime vähem, kui esialgu oli eelarves ette nähtud ja ka kinnitatud meil õnnestus saavutada see, et komisjon igal aastal ka kannab kolm miljonit jooksvatest kuludest ning ka piirkond pingutab siin, aed on palju paremas olukorras kui varem, nii et on näha, et ka kohalik omavalitsus ähm, pingutab. Äh, Wilfried Martensi hoonet ehitatakse edasi, eeldame, et esimesel aprillil järgmisel aastal on võimalik sinna sisse kolida ja et kulusid ei ületata. nüüd ka autojuhid äh, on toodud täiesti Euroopa Parlamendi alla, meil on neliteist üheteistkümnest riigist võetud autojuhid tööle. siiamaani probleeme ei ole olnud, on ilmselge, et autojuhtidel on vaja kõigepealt aega kohanemisaega, enne kui nad täpselt äh, on tutvunud linnaoludega. mis puudutab hooneid, hoonete julgestustöödega on edasi mindud, te oma raportis ütlesite, et assistentide jaoks äh, tuleb päevarahasid kohandada võimalikult kiiresti ja kahe, teisel oktoobril ka parlamendi juhatus selle otsuse vastu võttis ning nüüd on need päevarahad võrreldavad ametnike omadega. veel üheks tähtsaks küsimuseks olid reeglid poliitilistele parteidele ja sihtasutustele Te soovisite, et komisjonile avaldataks survet, et parteide ja poliitiliste sihtasutuste jaoks uued reeglid välja töötatakse. komisjon septembrikuus neid reegleid ka tutvustas ja need olid kooskõlas Euroopa Parlamendi mõtetega samal teemal. juba mitmeid aastaid olete te palunud, et parlamendi juhatus tegeleks ka üldkuluhüvitisega, nüüd on meil äh, eestseisuses kokku kutsutud äh, töörühm, mis veel selle aasta jooksul peab tegema ettepanekuid ja külastusgruppide puhul tõesti kõik kulud kaetakse pangaületan-, ülekannetega, sularaha enam ei kasutata. nii palju siis minu poolt. jah, see oli tõesti väga raske võitlus ja nüüd kolleeg De Jong raportöörina. suur aitäh ja suur aitäh ka peasekretärile kes on alati väga tagasihoidlik oma sissejuhatuses, aga pean ütlema, et päris palju on tõesti juhtunud ja pean seda kinnitama ka omalt poolt. mul on paar üldist märkust ja siis mõned täpsemad küsimused konkreetsete lõigete kohta nendest vastustest esimene suurem märkus puudutab ühte probleemi, nimelt käib endiselt nii-öelda pingpongi mäng selle komisjoni ja täiskogu vahel, kus võetakse vastu resolutsioon, kus nõutakse, et juhatus midagi teeb ja siis juhatus tahab, et äh, peasekretär midagi teeks. ja siis järgmisel aastal, kas äh, juhatus ei teinud sellist äh, taotlust või kõik ei ole läinud nii, nagu plaanitud ning peasekretär tegelikult just sõltub juhatusest, et teatud asjad hakkaksid toimuma. ma arvan, et ei olnud mitte kokkulangevus, et siin äh, eelarve täitmise heakskiitmise küsimus ja soovitused pandi ka juhatuse päevakorda. Äh, juhatus praegu vaatab läbi ainult taotlused, aga peasekretär ütles, et äh, jah, tõepoolest juhatus sai taotluse, aga ta ei tegutsenud, ei reageerinud see peaks muutuma. me peaksime leidma sellise menetluse, et see toimuks, võib-olla meie ase äh, esimees võiks ka seda arutada juhatuses, aga me ei tohiks alahinnata äh, peasekretäri kirju juhatusele äh, ja juhatuse päevakorra kohta. tihtilugu need juhatuse päevakorra äh, sõltuvadki ju juhatuse, ju peasekretäri äh, märkustest, aga äh, me peame vaatama, kuidas juhtuks nüüd niimoodi, et tõepoolest ka kõik meie soovitused, mis me oleme täiskogul heaks kiitnud, jõuaksid juhatuse päevakorda. tahame parandada ka läbipaistvust, me oleme tahtnud, et äh, komisjon seda teeks oma otsustes, nii ja kui ma loen vastuseid, siis äh, juhatuse dokumendid on juhatuse äh, liikmete jaoks, mitte kõikide parlamendisaadikute jaoks. ma saan aru, et siin on andmekaitse probleem sellega seotud ja tegemist võib olla väga tundlike poliitiliste äh, märkustega, aga ma, neid on ikkagi väga vähe. ma usun et, et kaheksakümmend protsenti kõigest sellest võiks olla avalik ja see ei teeks mingit kahju mitte kellelegi. ja teisalt jällegi oleks meie seisukoht siis parem, sellepärast et ega me ju nõuame, et nõukogugi oleks väga läbipaistev. ma ei ütle. nii et siin ei peaks olema niisugust absoluutset saladust, välja arvatud teatud küsimustes. edasi. mis puudutab parlamendi aruande täitmist, siis meil on siin lõikes kuus soovitused aga me saame äh, kontode tõlgendamisel äh, suurt toetust. see töö on väga suur, tihtilugu raportööril ei ole aega kõiki detaile läbi vaadata. me lihtsalt, äh, aga kui jääme sõltuma auditist, siis see ei ole ka päris rahuldav. sellest tulenevalt ma arvan, et see, mis peasekretär ütleb, et vastavad üksused peaksid sellele mõtlema, siis ma arvan, et siin tuleks kiireloomuliselt tegutseda sellepärast, et järgmine raportöör äh, satub samasse olukorda ja äh, ma arvan, et siiani ei ole midagi muutunud. nüüd mõned äh, lühemad märkused, aga need on ka tähtsad. lehekülg seitse, neljakümne neljas lõige. väga oluline on, et kui me räägime kohtumistest kas te saaksite ütelda? ja kõik need kohtumised pannakse äh, veebilehele kodanikuühiskonnaga, väga hea, et meil on uus veebilehekülg ja see, see on muidugi väga tore ja hea, et ma saan ka midagi positiivset ütelda, aga see tõesti on samm edasi. ja tõesti väga hea kommunikatsioon lõige viiskümmend seitse. me oleme nõus, et äh, siin me peaksime ka nende, need inimesed kaotama, kes ei ole huvitatud Euroopa Liidust. see on minu jaoks äh, igapäevane väljakutse, kuidas ma näiteks jõuan nendeni maal, kes üldse ei tunne Euroopa Liidu vastu huvi, ütlevad, et Euroopa Liit on minu vastu ja nii edasi. see on tõesti selline nõiaring äh, Euroopa Liidu kogu maine jaoks seega ma tahaksin teada, mida mis plaanid meil ka selles on? seitsekümmend viis nõuandev äh, kogu äh, vanemametnike nimetamiseks. ma tean, kaks tuhat kaheksa mandaadi ajal sellest räägiti, aga kui äh, täiskogul selline asi heaks kiidetakse, kas siis me ei võiks jõuda nii kaugele, et peasekretär saadab kirja juhatusele ja ütleb, et me peaksime reegleid muutma ja kaasama ka kellegi, kes esindab personali selles komisjonis, komisjonis. eriti kuna me tahtsime seda. nüüd sada üksteist. vabatahtlik pensionifond. sind vastusest loen, et likviidsus, likviidsuse kohta kuni aastati kaks tuhat kolmteist, neliteist, aga tegelikult me küsime selle kohta, kas meil on tegevuskava selleks, et äh, fond, ega me saaksime jätkata. me ei peaks ootama aastani kaks tuhat kakskümmend kolm, kakskümmend neli, see on liiga hiline aeg. seega me eeldame, et meil on ikkagi mingid plaanid olemas, et taolist olukorda vältida. sada kakskümmend kolm hoonete strateegia, siin on palju äh, räägitud personali seas, et korraga tuleb siit hoonest äh, välja kolida või sinna ei saa kolida ja nii edasi, kas saaksite selgitada, kuidas personaliga käitutakse, sellepärast et tundub, et teised ei taha eriti personaliga kohtuda neis küsimustes ja nendega arutada seda. see oli nii kaks tuhat viisteist eelarve täitmise, heakskiitmise täitmise puhul ja sellel on omad tagajärjed sada nelikümmend üheksa fraktsioonid. ma arvan, et meil on kõigil raskusi Transparency Internationali nõudmisega kõik avalikuks teha ja meie kulutuste osas eh, ja see peab olema detailne, mitte iga-aastased aruanded, vaid samuti tuleb vaadata, milliseid teenuseid kasutati, kellega sõlmiti kokku leping ja nii edasi ja nii edasi, aga see toob mind tagasi selle juurde, meil on järsku ongi audiitorfirma üle. ja ma arvan, et meil on tõesti selline suurendusklaas peal kodanikuühiskonna poolt ja ma pean ütlema, et äh, ma saan nõustuda selliste ma ei saa nõustuda endaga kõikide selliste nõudmitega, nõudmistega, aga ma arvan, et suurem läbipaistvus meie fraktsioonide arvete lugemisel oleks hea, aitäh. jaa, pitsi, see on tasuvalt jah, herzlichen Dank, äh, ich versuche es jetzt mal in umgekehrt. aitäh, üritan siin nüüd vastupidises järjekorras kõigepealt selle kohta, mis puudutas äh, fraktsioonide kulutusi. Te teate, et äh, fraktsioonidel on meil eristaatus, neile ei kohaldu tavalised reeglid, siseaudiitorid neid ei kontrolli, vaid neil on oma mehhanismid ja vahel on äh, kattuvaid valdkondi ja selle tulemusena me peame ikkagi nende küsimustega tegelema, näiteks äh, kui tegemist on äh, lepinguliste töötajate töölevõtmisega, sest meie oleme täidesaatev asutus ja meie saame siis märkusi selle kohta, aga see on meie enda töö, see puudutab neid otsuseid, mida teevad fraktsioonide sekretäriaadid fraktsioonid äh, on väga autonoomsed ja seetõttu meie finantshalduse alla nad ei kuulu, finantsjuhtimise alla ei kuulu, neid ei saa ka niimoodi kontrollida, aga nad peavad äh, pidama kinni vastavatest reeglitest. mis puudutab hooneid ja hoonete strateegiat, siis äh, tõepoolest praegu on otsustava tähtsusega olukord praegu, et Martensi hoones meil on tuhande töötaja jaoks ruumi ja Adenaueri hoones Luksemburgis on kolme tuhande töötaja jaoks ruumi. see tähendab, et kokku mõne aasta pärast hangitakse kokku nelja tuhande töötaja jaoks äh, uusi hooneid, neli tuhat töötajat tähendab sõltuvalt sellest, kuidas arvutada, et äh, meil on umbes viis ja pool tuhat äh, ametnikku, nii et tuhat ja kolm tuhat, kolm tuhat on Luksemburgis osaliselt lepingulised töötajad ja väliseksperdid, aga meil on rohkem kui pooled meie püsivatest töötajatest äh, kolivad uutesse büroo hoonetesse ja see on väga otsustav äh, faas, et kuidas see peaks mm, välja õnnestuma, nii et me oleme viinud läbi ka uurimuse ja üritanud äh, välja selgitada, et millised on töötajate vajadused. me oleme üritanud äh, kaasata töötajaid ja esimest korda üleüldse DG Inlo on süstemaatiliselt peadirektoraatidega pidanud äh, dialoogi, et millised on nende vajadused, sellepärast et vajadused on äh, peadirektoraatides ka erinevad, ka töötavad erinevad peadirektoraadid erinevalt, näiteks informaatika ja arhitektid ja insenerid Neil on äh, traditsioon, et nad töötavad äh, gruppides, äh, arutavad erinevaid plaane, aga õigustalitus teeb te, tööd teisiti, pigem ei tööta gruppides, vaid teeb oma iseseisvalt tööd ja siis me üritame seda siis arvesse võtta mm, planeerimisel, mitte ainult lähenedes ainult mm, peadirektoraatide kaupa, vaid ka direktoraatide kaupa ma arvan, et mm, siin mõlemas hoones töötajate jaoks olukord paraneb, Luksemburgis on meil kaheksa erinevat äh, asukohta. ma ei tea, kas te juba olete käinud Schumanni majas, tegemist on hoonega, kus on isegi äh, liialdus, kui me ütleme, et see on eelmise sajandi hoone. tuleb öelda, et see on väga hooletusse jäetud hoone ja kuna mm, sinna ei ole viimasel ajal arvest-, investeeritud, nii et sealsed töötajad saavad väga palju paremad ruumid, kui neil seni on olnud ja see käib ka Brüsseli töötajate kohta, DG äh, äh, finants ja Inlo äh, kolivad ja suuline tõlk, suulise tõlke osakond samuti olid praegu Triiri majas, kus ei ole äh, konditsioneeri, et kui on äh, väga kuum suvel, siis on väga raske seal töötada või täiesti väljakannatamatu, see tähendab, et olukord töötajate jaoks läheb paremaks ka suuliste tõlkide puhul. seni peaaegu ei olnud tõlkidel endil äh, kuskil eriti Mm, tööd teha, oli küll puhkeruumid, aga muidu äh, eriti ruumi töötamiseks ei olnud, aga nüüd on meil äh, tulevikus võimalik, äh, et ka suulised tõlgid saavad mingid ruumid, kus nad saavad oma haldustööd teha või muid töid teha, nii et ka suulised tõlgid saavad tööruumid, see on väga palju parem olukord ja me teeme ka mm, DG kommunikatsiooniga koostööd, kus nad saavad nende vajadustele vastavad töövõimalused ja need vähesed kirjalikud tõlgid, kes siin on, mõjutatakse samuti sinna ja minu arvates on nad sellega rahul. ja lisaks sellele on ka dialoog personalinõukoguga ma arvan, et õige lähenemine oleks, et äh, seda dialoogi peaks äh, personali peadirektoraat ja hoonete peadirektoraat, sest meil on vaja, et äh, haldusaparaadil oleks ühine seisukoht, et ja lõpptulemusena ju jagatakse sama hoonet, vaid see dialoog toimuks siis personali peadirektoraadi kaudu ja meie no, hoonete peadirektori kaudu ja nüüd hoonete strateegiast, võib-olla ka kommunikatsioonist veidi. Te rääkisite õigesti, õigusega sellest, et me ei saa eh, tegeleda ainult eh, nende inimestega, kes on veendunud, et Euroopa on oluline, vaid et me peame ka teisi veenma ja et mitte tegelema ainult ekspertidega ja selleks on minu meelest vaja põhimõtteliselt teistsugust eh, kommunikatsiooni, sest seni me räägime meeleldi iseendast ja oma menetlustest, aga kodaniku vaatenurgast see ei ole eriti huvitav. kodaniku vaatenurgast on palju huvitavam see, et mis on tulemus minu jaoks, mis on kõigi nende menetluste tulemus ja mil määral see mõjutab mõjutab ja muudab minu elu. kui me tahame rääkida menetlustest, siis me eriti tähelepanu ei saa, juhatus eile ja üleeile äh, pidas koosolekut ja me tegelesime tulevaste Euroopa Parlamendi valimistega ja meil saab olema terve rida projekti, kus me üritame saja, sada kaheksakümmend saja kaheksakümne kraadist muutust oma kommunikatsioonistrateegias äh, sisse viia, et me ei räägi iseendast, vaid me räägime sellest, mida on tehtud kodanike jaoks äh, kõigi nende erinevate huvidega kodanike jaoks, ma arvan, et see on väga oluline hetk meie institutsiooni jaoks. mis puudutab mm, mis puudutab juhtivaid ametnikke, siis ma ei arva, isiklikult, et äh, personalikomitee peaks endaga tegelema, aga meil on siin üks teine puudujääk. nimelt see, et äh, valikuprotsessides ei ole olnud piisavalt naisi, see on seotud ka sellega, et kahjuks naissoost peadirektorite arv parlamendis on vähenenud, meil oli eelmisel aastal neli naissoost peadirektoreid, siin nüüdseks on neid kaks et, et viiekümne protsendi võrra on naiste arv peadirektorite hulgas vähenenud ja need, kes kuuluvad ehm, valikusse, on kõik mehed ja seepärast ma otsustasin, et eh, amet, et alati oleks esindatud ka üks naissoost peadirektoraat, naissoost peadirektor, ehkki ta võib-olla ametikoha pärast ei peaks kuuluma valikute hulka ja et tulevikus lisandub veel teine naissoost peadirektor, sest meil ei saa olla sellist valikukomiteed, mis ei ole kooskõlas meie peamiste äh, ettekujutustega sellist, sellest, milline peaks olema meie sooline tasakaal. ja mis puudutab äh, tähelepanu eelarve täitmise heakskiitmisele, siis äh, juhatuses, siis ma peaks ütlema, et sõltuvalt sellest, äh, millise probleemiga tegeletakse, on tähelepanu rohkem või vähem, jumal tänatud, viimastel aastatel suuremaid skandaale olnud ei ole, aga viimasel istungil oli peamine päevakorrapunkt äh, diskussioon siseaudiitoriga, audiitor ja juhatus võtavad endale selleks piisavalt aega, juhatus äh, ka poliitilisel tasandil peab dialoogi siseaudiitoriga ja loomulikult äh, saab kõik dokumendid, mida mis ka meil on siin sellel arutelul. Te ütlesite, et te peate peamiselt käsitlema kriitilisi märkusi, aga ma tänan teid selle eest, mida te ütlesite sissejuhatuses, et üldiselt on teie hinnang positiivne. proua Kressle, siin on terve rida kolleege, kes soovivad sõna, kolleeg Voon, äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta raportöör. Uh, jah, aitäh, ma tahaksin ka kõigepealt tänada peasekretäri väga detailsete vastute eest nii kirjalikult kui ka täna koosolekul. tahaksin tänada teid äh, ka Kontrollikoda aruande eest, kus ei toodud välja ühtegi peamist probleemi. ja tahaksin ka juhtide teenust mainida autojuhtide teenus äh, valmistas muret, kuna tahtsime selle välja sisse osta, aga see osutus edukaks ja ma arvan, et seda peaks ka välja tooma. tahaksin tänada ka raportööri tehtud töö eest eelmisel aastal, väga keerukas on omaenda eelarvet analüüsida ja vahel meie oma võib-olla vastuolulisem, isegi kui me komisjoni üldeelarvet arutame. mina võtsin üle eelarve täitmise heaks kiitmise parlamendi eelarve osas, andsid oma töö mulle üle. ma tean, et mõned uued teemad tõstatuvad ja mis vajavad arutamist, kuid ka mõned vanad jällegi. me räägime krediteeritud assistentidest ja äh, tõlkidest meil on teatud mured siin äh, seoses välja pakutud äh, muudatustega, läbipaistvus, kommunikatsioon ja nii edasi. nii et need küsimused vajavad jälle tõstatamist, nagu härra Tõnjang, ka mina ootan äh, raportit peasekretärilt ning samuti Digitalt. mis puudutab veel küsimusi praeguse eelarve täitmise heakskiitmise kohta, ehk saate vastata? üks puudutab reisimisteenust. ma olen üldiselt väga rahul sellega. ning väga hea äh, on just kulude osa selle reisibüroo töö puhul, aga mõningad äh, negatiivsed küljed ka. paar äh, päeva tagasi, eile tahtsin Eurostariga tulla ja ma pidin vahetama reisi aega, aga ma ei saanud vahepeal seda teha Eurostar ei nõustunud, sellepärast et et ma pidin, äh, sellepärast et Eurostar ütles, et see oli siis äh, parlamendi reisibüroo antud pilet ja reisibüroo ütles, et nemad ka jälle ei saanud ning äh, võib-olla me peaksime ka siin teatud muudatusi saama ikkagi sisse viia. selleaastase eelarve täitmise heaks kiitmise puhul tahtsime ka tagasisidet äh, reisibürooga suheldes, nii et nad oleksid teadlikud sellest, millised probleemid meil on. võib-olla saaksite samuti selgitada, millal toimub järgmine äh, pakkumine, võib-olla see annaks meile ka võimaluse parandada seda teenust veel. teiseks äh, hoonete strateegia, see on jällegi midagi, mis tuleb välja täitmise heakskiitmisest. meie jaoks on see oluline. tundub, et sellised ad hoc asjad juhtuvad, hooneid ostetakse, müüakse. aga meil oleks vaja üldist strateegiat, ma arvan, et sellest oleks meile kasu. ma mõistan, et see on keerukas. võib-olla saaksite selgitada, millised need raskused siis on sellise struk-, strateegia loomisel. Brexit näiteks võib olla probleemiks ma kasutan küll sõna Brexit, see toob mulle pisara silma, aga nii see on ja äh, meil on ju, oleks ju hea teada võib-olla, miks meil ei ole praegu siin äh, hoonete strateegiat äh, ja mis sellega kaasnevad probleemid on. palun, härra Javor. suur aitäh. üritan teha lühidalt ja tõhusalt ja kiirelt, nagu ikka hea töömeetod nõuab. mul on neli märkust erinevates küsimustes, paljusid juba on teised maininud, et ei hakka üle kordama. esimene küsimus. eelmisel aastal toetasime suuremat läbipaistvust GEA puhul ning midagi ei juhtunud aga nüüd on meil olemas äh, oma üldkuluhüvitiste strateegia ning kas saaksite detailsemalt rääkida, mis selles töörühmas toimub? teiseks, äh, sisemine häirekellalöömine. me oleme seda korduvalt arutanud ning akrediteeritud assistendid on eriolukorras, nende jaoks ei, ning meie koja jaoks ei ole kerge neid kaitsta. aga kas te saate ütelda midagi võimalike alternatiivsete lahenduste kohta, kuidas me saaksime kompenseerida või kaitsta äh, apasid siis äh, häirekella löömise ka seoses, äh, mis on seotud nende tööga äh, saadikutega. õigusloomeline jalajälg, me teame, et äh, saadikud tahavad avaldada ja saavad avaldada veebileheküljel oma sektsioonis oma õigusloomelise tegevuse. kas saaksid ütelda, millal me saaksime raportööridena seda süsteemi kasutada ja viimane küsimus Äh, rohelised avalikud hanked mainisid äh, seda, et äh, seal on ette nähtud kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks viiekümne protsendiline eesmärk. kui kaugele me oleme jõudnud? kas usute, et me oleme viiekümne protsendi peale tõesti jõudmas selle aasta lõpuks ning millised perspektiivid meil on järgmiste aastatega seoses? kas te usute, et on võimalik isegi kõrgemat eesmärki saavutada järgmisel aastal. kolleeg Ali. kolleeg Ali. Did you, did you ask? ma ei tea, kas te tahtsite sõna saada. kas te tahtsite sõna saada, ma arvasin, et tahtsite uh,. Thank you. I, I did want the floor, but anyhow I have. jah, äh, ma siiski tahaks sõna küll. tahaksin esmalt tänada härra Vellet, et teabe eest äh, nende meetmete kohta, mida on võetud ja detailse info eest, mida me oleme saanud äh, Euroopa Parlamendi tegevuste kohta mm, pärast meie resolutsiooni. tahaksin tõstatada kahte küsimust, mis puudutavad akrediteeritud assistente tahaksin täpsemat teavet. Äh, missioonide laed assistentidele. juhatus otsustas oktoobris kohaldada samasuguseid lagesid nagu öö, ähm, ametnikele alates esimesest jaanuarist kaks tuhat kaheksateist. palun öelge, miks indekseerimine assistentide puhul ei hakanud kehtima samast ajast kui ametnike puhul ja teine küsimus kui seda hakatakse kohaldama alates järgmise aasta jaanuarist, siis kuidas see muuduta-, äh, mõjutab parlamendisaadikute eelarvet järgmisel aastal? ja mul on küsimus, mis puudutab ka pensioniõigusi, vastus üheksakümne esimesele lõikele, et Euroopa Parlamendi teenistused äh, peavad arvestust kõigi nende äh, juhtumite üle, kus äh, mingi tehniline probleem tekitas äh, viivitusi ja ja kat-, kus katkestusi ei tekkinud, palun äh, öelge, et kas komisjoni makseasutused jagavad seda tõlgendust, et other stuff uh, pensions, thank you. kolleeg Sarvamaa. kolleeg Sarvamaa, palun. aitäh, proua juhataja. soovin tänada ka raportööri ja loomulikult peasekretär Vellet selle eest, et te täna siin olete. tahaksin vabandada, kui ma küsin midagi või äh, kommenteerin midagi, mida ma peaksin teadma, aga ei tea siiski, aga siiski räägin nüüd mõnest asjast. esiteks, kui härra Velle, te rääkisite vajadusest, et meie oleksime oma kodanike jaoks huvitavamad, siis ma olen sellega täiesti nõus. ma arvan, et see on asi, mida parlament võib-olla võiks äh, värske pilguga vaadata, me võiks mõelda nendele oskustele, mis meil on ja mida me kasutame ja mis meil potentsiaalselt võiks olla. võib-olla ma kõiki asju ei tea, võib-olla sellega juba tegeletakse, võib-olla on äh, õiged lahendused juba väljatöötamisel, aga minu jaoks äh, tähendab äh, huvitav olemine on alati seda, et ollakse siiras, et äh, ei ole võimalik midagi äh, välja mõelda, me saame huvitavad olla ainult siis, kui me lihtsalt olemegi huvitavad ja ma arvan, et siin majas toimub väga huvitavaid asju, aga küsimus on selles, et kuidas saada endale ka tähelepanu, et me kogu, kogu aeg ju kanname oma Äh, istungeid üle, aga vaatajaid neil ei ole. ja see ongi see tegelik küsimus, et äh, tänapäeval on maailmas äh, tõelised taibud, kes saavad aru, kuidas ühendada see, et toimub midagi huvitavat, näiteks siin, ja kuidas leida vaatajad. et kes saavad teada, et sellised huvitavad asjad toimivad, et meil on sotsiaalmeedia ja võib-olla ei ole meil parlamendis äh, õigeid inimesi sellega tegelemas, see on võib-olla üks asjadest, millele me tulevikus võiksime mõelda ja sellega jõuan teise teema juurde. väljapoole minemine äh, see on väga oluline, paljud inimesed on väga olulised ja ma tõesti olen väga tänulik kõigile inimestele, koordinaatoritele ja teistele, kes teevad oma tööd, juhid on olemas, sa-, autojuhid on palgatud, toimivad, tõesti tunnustan teid selle eest. number kolm reisibüroo, jah. ma toetan, mida te ütlesite, aga see ei ole kõik. ma arvan, et viimastel aastatel BCD äh, on äh, tõesti järjest hullemaks läinud. Äh, kvali-, selle kvaliteet on halvenenud, see ei puuduta ainult mind, vaid ma kuulen seda pidevalt oma kolleegidelt, et mida, mis kohutavad asjad nendega on juhtunud. ma ei väida, et ma tean, mis seal toimub, aga minu küsimus teile on, et mida oleks võimalik äh, teha, et asja parandada ja kas teie meelest oleks äh, mõistlik koolitada neid äh, töötajaid, kes reisibüroos töötavad ja kus on see murdepunkt, kes enam radio-, ratsionaalne ei ole ja kus me peaksime mingisuguse radikaalse muudatuse tegema? see on minu ainus küsimus teile, aitäh. kolleeg Ayala Sender, kolleeg Ayala Sender, palun. aitäh, härra Velle, aitäh, et äh, te täna siin olete ja osalete sellel arutelul. siin on tegemist ka sellega, et äh, me pea, peame siin arutelu, mis puudutab eelarve täitmisele heakskiidu andmist, ma tahaksin kasutada võimalust, kuna terve suur isikute rühm ja öö, ähm, organisatsioonid on mulle kirjutanud ja tahaksid parlamenti külastada öö, ähm, puuetega inimeste päeval, aga meil on vähe toetust äh, puuetega inimeste gruppide jaoks, kas äh, midagi oleks võimalik ära teha, kas seda oleks võimalik jälle toetada, see on tõesti väga oluline, et meie poliitikale selle seoses, ma ei tea, mis toimunud on, aga eelmisel aastal oli nii, et see toetus kadus ära. tavaliselt äh, see siis puudutab äh, igasuguste puuetega inimesi ja teiseks ma nägin, et on tehtud jõupingutusi dialoogis, mis puudutab äh, suulise tõlke äh, taolituse toimumist. üks äh, teie kabineti töötaja, kellel on olemas ka vastav kogemus, on sellega tegelenud, teistel võib-olla ei olnud varem kogemusi suulise tõlkega aga nüüd äh, tundub asi olevat nii, et pärast seda, kui töörühma järeldused ja dialoogirühma järeldused äh, avaldati ja pärast seda, kui esimesel augustil kaks tuhat seitseteist töötingimused kehtestati, tekib küsimus, et äh, millised on võimalused opera-, regulatiivtasandil tahaks esitada küsimuse, et kas äh, olukord on paranenud. mina käin palju äh, tööga seotud reisidel, teised kolleegid äh, pigem ei käi. ja siis mm, juhtub ka seda, et on raske saada tõlke. ja ma tänan ka tabeli eest, millest on näha, kuidas parlamendihooneid Brüsselis ja Strasbourgis kasutatakse, et seal on detailne nimekiri ja tahaksin selle kohta esitada küsimuse, et äh, siin ei ole tegemist mitte ainult isikute, vaid ka organisatsioonidega, nagu näiteks Euroopa Rahvapartei ja teistega. ja minu küsimus äh, oleks, kui tegemist on mõningate organisatsioonide poolse sporaadilise kasutamisega, kas äh, ollakse teadlikud sellest, et äh, millised kulud sellega kaasnevad, kas makstakse ka mingit äh, tasu või mitte ja kas on plaanis ka viidata sellele, et sellega seonduvad ka kulud, kui kasutatakse parlamendihooneid ning teiseks, need, kes kasutavad neid äh, hooneid, äh, regioonide komitee ja majandus- ja sotsiaalkomitee, millised lepingud on meil nende institutsioonidega? regioonide komitee puhul on asi nii, et äh, me anname nende käsutusse regulaarselt meie äh, täiskogu saali ja ma küsin, et milline on äh, leping meil nendega on, sellepärast et kui nõukogu küsib meilt, et kuidas me ka saame oma kulusid viie protsendi võrra vähendada, siis me peame ju teadma, kas need, kes meie hoonet kasutavad, teavad, et me, et nad meie hooneid kasutavad ja PR-ide kohta ka veel, meil on ka reisidel probleeme meie assistentidega, kellel ju tegelikult peaksid olema samasugused õigused kui ametnikel ja teistel, kes äh, Strasbourgi reisivad. aga me näeme tihti, et äh, need summad, mida nemad saavad, nende reiside puhul on väga madalad ja saadik võib siis otsustada, kas äh, hüvitatakse veidi vähem või veidi rohkem, sest hoolimata sellest, et Strasbourgi hotelli hinnad tõusevad järjest kõrgemaks ja küsimus on, et mida saaks teha, kas esimesest jaanuarist kaks tuhat kaheksateist olukord paraneb ja kas on veel täiendavaid võimalusi ja nüüd katkestatakse nüüd ametnike pensionitest ka meil on äh, probleeme äh, oma töötajate pensionitega, mm, äh, ametnikud peavad kümme aastat maksma mm, pensionikassasse sisse, et kas, mis on plaanis nendeks juhtudeks, kui on näiteks ennetähtaegsed valimised või muud sellised asjad, et kui assistendid näiteks ühe puuduva kuu pärast ei oma enam, kaotavad pensioniõigused. kolleeg Salafranca, palun aitäh, esimees. ma tänan peasekretäri, et ta meie komisjoni tuli ja rääkis meile äh, eelarve täitmise heakskiitmisest. aitäh ka detailsete vastuste eest esitatud küsimustele. nagu ka eelkõnelejad, arvan ma, et äh, see on hea võimalus kahtluste kõrvaldamiseks ja korraliku inventuuri tegemiseks eh, ja tahaksin kahte lõiku tõst-, siin eh, mainida, mis olid eriti huvitavad, üks puudutas eh, institutsiooni kommunikatsioonipoliitikat ja peasekretäri vastutus on öeldud, et juhatusel on, juhatusele tuleb esitada ambitsioonikas kava mm, seoses valimistega. praegu juba on ettevalmistust alustatud ja ma oleks tänulik, kui eelarve kontrolli komisjoni märkusi võetakse arvesse. ja veel kommunikatsioonipoliitikast tahaksin kohe selgelt välja öelda, et äh, ei tekiks mingit vääritimõistmist. mina toetan, et äh, juhatuse istungid toimuksid äh, Strasbourgis ja et meil oleks Strasbourgis ja Brüsselis kontorid, neid tuleb kohandada äh, um, vajadustega, uute vajadustega, mis meil kommunikatsiooni vallas on ähm, ja peasekretäriaat, sekretär koostab äh, raporti nende küsimuste kohta aasta lõpuks. proua Ajala rääkis äh, pensioni on mm, õigustest seoses parlamendi assistentidega ja pensionifondi kohta, et kuni aastani kaks tuhat kakskümmend kolm, kakskümmend neli on äh, pensionid garanteeritud, kas see tähendab seda, et pärast seda ei ole need enam garanteeritud? kas peasekretär võiks täiendavaid detaile meile selle kohta tuua ja tahtsin tunnustada peasekretäri, ma arvan, et ta oli väga avameelne, avatud meie märkustele ja ka sooküsimusi äh, ametisse nimetamise komitees ta on käsitlenud ja on nimetanud üht, ühe naisterahva sellesse komiteesse, on võtnud meie märkusi arvesse seoses mm, soolise võrd-, võrdsuse tagamisega ametisse nimetamise puhul. aitäh, panin ka enda päevakorda, viimane äh, punkt tundub, et Mm, tundub, et äh, kiitus talle meeldib, sellega peaks väga kokkuhoidlikult äh, ringi käima. ja küsimus, määrus äh, parteide ja sihtasutuste jaoks võeti vastu, me üritame osaleda selles, meil on ka oma arvamus, hea oleks, kui te ähm, selgitaks, et äh, miks on äh, tehtud kiiresti muudatusi, et milliseid äh, kuritarvitusi on tuvastatud ja küsimus, mis puudutab äh, seda, kuidas tegeleda eelmiste parlamendi presidentidega, et äh, see oleks väga oluline meie kõigi jaoks, äh, kui sellesse küsimusse selgus tuleks ja loodetavasti tulevikus hoolitsetakse selle eest, et selliseid asju enam ette ei tuleks. ja pikaajalised lähetused, kaks töötajat on Tallinnas ja Milanos, mida nad seal teevad miks on meil endiselt äh, Äh, tegemist selliste äh, kallite mm, ametireisidega äh, ja üldkulude hüvitis tahaksin viidata sellele, et mina saadikuna olen selle vastu, et mulle mingi parlamendi Äh, haldustegelane ütleb, et mida ma oma mandaadi raames teha tohin ja kinni maksta tohin ja mida mitte. seda peab minu valija otsustama, ma olen kõigiks asjadeks, äh, asjadega nõus, aga ma ei ole nõus äh, ametnikega kaklema, mis, kes ei tunne minu koduriiki ega minu tööd ja selliseid näiteid on palju me oleme ka sekretäriaadi kuludega seoses sellega tegelenud ma ei taha mingisugust ametnikku paluda, et mida ma üldse teha võin. ja mida me siis teeme, kui härra Kleti näiteks mingil päeval Prantsusmaa rahvusrinde saadik seoses mingi skandaali tekitab, et seda küll vaja ei ole. ja veel äh, ähm, pisikuriteod saadikute hulgas. küsimus on, et sekretariaadi toetuse puhul on erinevaid äh, menetlusi, on ka poliitilisi juhtumeid, et kuidas sekretariaadi toetust kasutatakse äh, riik, parteide huvides äh, siseriiklikul tasandil, mida te teete, mida on, mis on plaanis teha selle sekretariaadi toetusega? aitäh ja nüüd saab, on sõna teil. Äh, kolleeg Stas, jah, ma arvasin, et ka mina olen nimekirjas. mul on lühike küsimus, mis puudutab äh, parlamendi assistente, akrediteeritud assistente valimised kaks tuhat neliteist olid kuu aega varem mitte juunis, vaid mais ja vaid on meil siin kaks päris palju assistente, kes ei ole kaks mandaadiperioodi siin olnud ja sellepärast ei ole välja teeninud pensionit see on küll tehniline probleem, aga kui need assistendid ei soovi kolmandaks ametiperioodiks siia jääda, siis jääb neil kaks nädalat puudu pensioniõiguste saamiseks. kas selle jaoks on mingi lahendus leitud? ma tõesti arvan, et oleks tõesti õiglane, kui mingi lahendus leitakse, sest me ju ise otsustasime koos nõukoguga, et toome valimised ettepoole ja sellepärast meie assistendid ei tohi küll kannatada suur tänu, pingutan, ma loodan, et äh, mäletan kõiki küsimuste üksikasju. kõigepealt Derek Vaughan ja reisibüroo. ma arvan, et äh, küsimus oli, et milline see leping siis on, äh, millal tuleb uus leping uus leping sõlmitakse järgmise aasta lõpus, see tähendab seda, et praegusel hetkel me valmistame hanget ette ja küsimus ei ole mitte selles, et mis saab praegusest lepingust, vaid tuleb küsida, et milline peaks olema uus leping ja millised meetmed me seal ette näeme selleks, et äh, töö kvaliteeti kontrollida. sest aasta pärast äh, tuleb uus leping ja see aasta on lühike. teine küsimus puudutas äh, hoonete strateegiat. mina peasekretärina kahe tuhande viieteistkümnendal aastal esitlesin uut strateegiat, mida põhimõtteliselt ka toetati. me teame, et Strasbourgis meil rohkem hooneid vaja ei ole, me teame, et ka Luksemburgis pole meil rohkem hooneid vaja, ehk et me saame hoonete projektid seal lõpetada nüüdseks teame me ka, et vähemalt minu arvates Brüsselis meil ka rohkem kontoriruumi vaja pole, saame hakkama sellega, mis on. kuid on üks küsimus, mis on raske. nimelt, mis saab äh, spaagi hoonest? nüüd äh, umbes kakskümmend viis, kolmkümmend aastat äh, on see maja vana ja nüüd tuleb hakata seda saneerima, täielikult saneerima, see tähendab seda, et see toob endaga kaasa suuri kulusid. Konrad Adenaueri maja Luksemburgis, selle hoone saneerimiseks me ei saneeri teda, aga kui me sooviks seda hoonet saneerida, siis kulud on nii suured, et äh, nad moodustaksid kaheksakümmend protsenti uue hoone ehitamisest. aga siis ei oleks veel sinna ka kliimaseadet sisse pandud ja meil oleks nii-öelda vana planeeringuga hoone, äh, et kolmkümmend aastat tagasi planeeritud hoone, mida veel kolmkümmend aastat kasutataks. nii et Paul-Henri Spagi hoone puhul, kui me hakkame seda täielikult renoveerima, siis tekib küsimus, kas me teeme seda koos kõikide kaasnevate kuludega või me ütleme, et äh, see hoone, mida siis aastani kaks tuhat viiskümmend kasutataks ja mis peaks olema kõlbulik seal töötamiseks, et seal ei ole vaja mitte täielikult renoveerida, vaid meil on vaja see hoone ümber ehitada. Brüsselis praegusel hetkel meil ei ole just õigusloomelise töö jaoks vajalikke ruume. ei ole võimalik äh, pidada koordinaatorite koosolekuid, kolmepoolseid läbirääkimisi, ehk meil on vaja nii-öelda väiksemateks kohtumisteks ruumi, siia meil, siiamaani meil selliseid ruume piisavalt ei ole. ja küsimus on, kas selle projektiga on meil võimalik seda vajadust rahuldada või mitte nii et olenevalt otsusest tulevad käiku erinevad lahendused. Äh, parlamendi eesteisus palus mul kontrollida erinevaid võimalusi, neid on kokku kolm ja me pidime ka kulud välja arvutama ja siis pidime uuesti parlamendi eesteisusele tegema konkreetsed ettepanekud selleks, et äh, saaks siis vastu võtta otsused. nii et PHS-i joone on konkreetne probleem ja teist äh, probleemi mainisite nime, te ei tahtnud seda äh, nime nimetada, aga see nimi algab B tähega ja lõpeb Rexitiga. me ei tea praegu, kas meil järgmises parlamendis on seitsesada viiskümmend saadikut, sest kuni viimase päevani, kahekümne üheksanda märtsini kaks tuhat üheksateist võib nõukogu otsustada, et äh, läbirääkimisi jätkatakse. ühehäälselt küll, aga ta saab seda otsustada, nii et me ei saa enne kolmekümnendat märtsi kaks tuhat üheksateist äh, öelda, et ähm, meil ei ole tulevikus seitsesada viiskümmend üks saadikut, aga võib juhtuda, et meil on seitsesada viiskümmend üks saadikut miinus Briti saadikud. võib aga juhtuda, et äh, mingi osa mandaatidest jagatakse ümber nendele riikidele, mis siiamaani on alaesindatud. ja teoreetiliselt võib juhtuda ka see, et meil tuleb üle-euroopaline nimekiri nüüd me tõesti teame, et saadikute arv on kuskil kuuesaja seitsmekümne, seitsmesaja viiekümne vahel ja see mõjutab muidugi ka tugistruktuure, assistentide tööd, kogu taristut, mida parlament peab pakkuma. see tähendab seda, et korralikku planeeringut praeguses olukorras, eriti just Brüsseli jaoks, on väga raske teha. võib küll juhtuda, et noh, me teeme mingeid öö, ähm, prognoose, aga kes teab, võib-olla natukese aja pärast nad enam ei kehti gefragt äh, zur allgemeinen. nüüd härra Javor ähm, küsis üldkuluhüvitise kohta. eelmisel aastal oli selle kohta kommentaare, üle-eelmisel aastal, et miks nüüd see töörühm loodi. see töörühm loodi sellepärast, et parlamendi president Tajani ütles, et ta soovib selle küsimusega tegeleda. ta palus mul parlamendi eestseisuse jaoks äh, juhised äh, koostada, te teate, et president otsustab, mis on päevakorras, juhatus võib teha ettepanekuid. ja sellepärast nüüd kutsuti kokku töörühm, mis sai siis ülesande veel enne aasta lõppu teha ettepanek, nii et see töörühm kutsuti kokku enne suvepuhkust. asepresident Äh, juhib seda töörühma, nii et tegemist on poliitilise töörühmaga ja vastavalt siis minu juhistele sai see töörühm ülesande veel enne selle aasta lõppu teha ettepanek. tean, et nad töötavad palehigis, selline on praegune asjade seis äh, üldkuluhüvitiste puhul, nii et äh, asepresidentide töörühm teeb siis äh, ettepaneku veel enne selle aasta lõppu. Teie teine küsimus puudutas informaatorite kaitset. jah, ka kirjalikes küsimustes mainiti seda ehk et äh, reisikulude hüvitamine, me ei saa tõesti äh, assistentidelt eeldada, et nad paluvad reisikulude hüvitamist siis äh, sellelt saadikult, kelle kohta nad on informatsiooni andnud. ilmselgelt siiamaani on meil olnud äh, informaatorite puhul kolm juhtumit, mis puudutasid äh, akrediteeritud assistente, kes andsid infot oma saadikute kohta, see ei puudutanud parlamendi administratsiooni nii et teie küsimus oli tõesti vägagi õigustatud. nüüd äh, õigusloomeline jalajälg, me oleme kõik ettevalmistustöö ära teinud administratsiooni poole pealt, kõik, mis on võimalik, aga tegemist on poliitilise küsimusega, ehk et äh, parlamendi juhatus peab otsustama, kuidas selle küsimusega edasi minnakse. siis küsisite veel ka rohelise riigihanke kohta, et kas viiskümmend protsenti see eesmärk on saavutatav. meie arvates jah. ja võib-olla te näete ka, et üleüldiselt keskkonnaküsimused on meie jaoks väga tähtsad. hooned, mida me ehitame, no on tavaliselt sertifitseeritud ja nad saavad kõige kõrgema keskkonnasertifikaadi, nii hoone Konrad, Konrad Adenauri hoone Luksemburgis kui ka Wilfried Martensi hoone äh, on selle kõige kõrgema sertifikaadi saanud. Martin Soone sai isegi auhinna keskkonnasäästliku ehituse kohta ja Gerard Onesta Roheliste fraktsioonist asepresident ähm, äh, oli meil siin patroon Konrad Adenaueri hoone esi-, ehitamisel me oleme ka EMAS-i sertifikaadid saanud ka hoonete haldamise puhul, EMAS kontrollib meie tööd ja Strasbourgis esmaspäeval järgmine kord paneme me ka siis keskkonnasäästliku halduse kohta uued ettepanekud paika. ja proua Lunatšek juhib seda siis viimast korda ja võib-olla te nägite, et ka autojuhtide teenistuse puhul soovime, et äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend kõik parlamendi autod oleksid kas hübriid või elektriajamiga ja et järgmisel ametiperioodil oleksid meil tõesti ainult elektriajamiga autod kasutuses. nii et meil on tõesti äh, võimalik öelda, et äh, keskkonnasäästlik äh, administratsioon on parlamendi administratiivsetes menetlustes korralikult juurdunud. härra Ali küsis, miks esimesest jaanuarist kaks tuhat kaheksateist äh, suurendatakse kuluhüvitisi ja kas see on seotud parlamendisaadikutega. jah sellepärast, et saadikud on oma kulusid ju ette planeerinud ja praegusel hetkel peaaegu kõik assistentide reisid ka novembri ja detsembrikuuks on äh, meil niimoodi planeeritud ja kavandatud, et me ei saa seda kulude hüvitamise kõrgendust otsustada ja et see tuleb siis saadikutele üllatusena ja neil ei ole selleks enam vahendeid ja just sellepärast äh, see, seda hüvitist tõstetakse esimesest jaanuarist kaks tuhat kaheksateist, tegemist on siis uue eelarveaastaga kõik saadikud saavad äh, uued vahendid kätte ja saavad siis vastavalt sellele siis äh, oma kulusid planeerida. mitmed saadikud küsisid pensioniõiguste kohta assistentide puhul. siin on meil tõesti tegemist probleemiga, sellepärast et viimane äh, ametiperiood oli kuu võrra lühem, ei ole nii, et kui kümmet aastat tööaega täis ei tule, siis pensioniõigusi pole. aga see tähendab seda, et need pensioniõigused tuleb mõnda teise pensionisüsteemi üle kanda, mis võib-olla on vähem atraktiivsem kui Euroopa süsteem. aga lahendusele jõuame me siin ainult äh, Äh, tähendab, vabandust, lahendust ei saavuta me siis, kui parlamendi administratsioon siin otsuse vastu võtab, vaid selle otsuse peab vastu võtma Euroopa Komisjon. nii et tõesti, haldusotsustega me ei saa mingit õiguslikku alust luua, et me kuidagi teeksime siin erandeid. härra Sarvamaa tegi märkuse kommunikatsioonipoliitika kohta, et kuidas me seda siis soovime saavutada ja minu mõte oli, et kui me räägime menetlustest, siis tegelikult me ise ka ei saa nendest alati õigesti aru, nii et me peaksime asjale hoopis teistmoodi lähenema. küsima endalt, et mm, erinevate kodanike jaoks, millised võiksid olla kõige tähtsamad teemad ja muidugi vastused on erinevad. kui keegi on äh, suhkruhaige, siis tema jaoks on suhkruhaigus väga tähtis. noh, jalgpallifännide jaoks on kõige tähtsam jalgpall ja see, kas nad äh, tulevikus saavad jalgpallimänge vaadata siis, kui nad on suvepuhkusel kuskil välismaal. Astrid Lulling põle, pühendas kogu oma poliitilise elu veinile ja meele ja on inimesi, kelle jaoks veini ja mee kvaliteet on kõige tähtsam küsimus elus me kogusime neid erinevaid teemasid ja me jõudsime umbes seitsmesaja viiekümne erineva teemavaldkonnani, mille puhul me ütlesime, et noh, kodanike jaoks see on võib-olla kõige tähtsam. nii et mis Brexiti puhul väga hästi välja tuleb, ehk et kas ma saan näiteks võtta oma koera kaasa, kui lähen suvel puhkusel Hispaaniasse või kas peab koer jääma piiri peal karantiini nii et me ei peaks mitte mõtlema õigusloomeliste menetluste peale, vaid selle peale, kuidas kodanikud näevad elu Euroopas, et mida Euroopa Liit minu jaoks konkreetselt kaasa toob. me oleme ju ka tegelikult teaduslikule teenistusele andnud ülesande, et kahesaja viiekümne piirkonna jaoks tuleb nii-öelda piirkondlikud bilansid paika panna ja seal täpselt öelda, mida Euroopa Liit on teinud näiteks inimeste jaoks Würzburgis või mida on tehtud inimeste jaoks La Coruñas. ehk et mida teeb Euroopa Liit haiguste puhul, vaba aja veetmise võimaluste puhul ja nii edasi. ja kõik see peaks olema väga lihtsas keeles, mitte ametnike keeles see pole ka väga lihtne, sellepärast et meie töötajad on harjunud teaduslikult sõnastama aga me tõesti üritame väga täpselt vastata nendele küsimustele, mitte poliitilise keele kaudu, vaid äh, inimeste vaatevinkli järgi, et mida siis Euroopa Liit teeb ära nende huvides ja nende huvide kaitsmiseks ja need vastused on väga erinevad. meil on ka uus äh, tegurite süsteem paika pandud administratsiooni jaoks, et mille järgi me edu mõõdame ja nii administratsioonitöötajaid kui ka teaduslikke töötajaid palusin mõõta ähm, tähelepanutunde ehk et kui palju tähelepanu me saame kodanikelt, et kui kaua kodanikud meid kuulavad, sest ma võin väga palju luua, aga kui see mingil hetkel sahtlipõhjas lõpetab, siis pole sellest mitte mingit kasu nii et ma peaksin keskenduma sellele, kuidas saavutada seda, et kodanikud meid kuulavad, milliseid kommunikatsioonikanaleid peaksin kasutama ja see tähendab seda, et tuleb rääkida küsimustest, mis kodanike jaoks on tähtsad ja huvitavad. nüüd reisibüroo kohta juba vastasin, proua Jala küsis puuetega inimeste toetuste kohta. me teeme kõik selleks, et puuetega inimeste elu parandada. kui on konkreetseid probleeme, siis kirjutage mulle ja me lahendame need. kui on midagi, mis on jäänud kahe silma vahele, tõesti palun andke meile teada, me lahendame selle probleemi. sest on väga tähtis, et puuetega inimestel oleks äh, vähemalt samasugune juurdepääs meie hoonetele kui nendel inimestel, kellel ei ole puuet. siis küsisite tõlkide kohta. tõesti, meil on kakskümmend neli töökeelt. tegemist on süsteemiga, mida ei kasuta mitte ükski teine institutsioon kogu maailmas. nii et äh, teisel kohal on ÜRO kuue keelega, meil on kakskümmend neli keelt ja ausalt öeldes me ei taha pakkuda mitte kahtekümmend nelja keelt, vaid me tegelikult tahame olla võimelised ka kahtekümmend viit, kahtekümmend kuut, kahtekümmend seitset keelt pakkuma. sellepärast, et Balkani riikide laienemine on ukse ees, mitte küll homme või ülehomme, aga järgneva aastakümne puhul me ei saa seda välistada. ja kui meil on selline nii paljude keeltega süsteem, siis see peab olema tõhus. ja sellepärast viimase kahe aasta jooksul me väga pingeliselt tegelesime selle küsimusega, sellepärast et erinevatel tõlkidel on väga erinev töökoormus. oli tõlke, kelle töökoormus oli väga suur, kuusteist äh, tundi keskmiselt nädalas kabiinis ja oli neid tõlke, kellel oli kõigest kuus, seitse, kaheksa tundi. see ei ole mitte ainult äh, ebatõhus, vaid minu arvates ka ebaõiglane ja tõesti, siin on otsuseid, kus meie peame oma tööd tõhustama, mis puudutab just organiseerimist, planeerimist, näiteks ka keelte õppimise koordineerimist, sellepärast et ka keelte kombinatsioonid tõlkide puhul mõjutavad seda, kui palju nad töötavad. näiteks kui kellelgi on romaani keelte taust, siis on tal väga raske õppida saksa keelt, aga kui keegi saksa keelt õpib, siis on teda võimalik palju rohkem tööle panna saksa keel on aga väga raske keel ja selle õppimiseks on vaja palju aastaid. Ehm, ja me peame lihtsustama seda tööd. nii et väga paljude nende probleemidega me tegelesime. keskmine töötundide arv on ka paranenud, kaks aastat tagasi oli see umbes üksteist tundi, nüüd on see kolmteist tundi, isegi rohkem tõlkekabiinis siis keskmiselt nädalas aga meil on ikka veel kaks põhiprobleemi, mida me üritame siis uute töötingimustega lahendada. esiteks, me ei tööta enam nii, nagu varem, kui kehtisid vanad töötingimused, kus tähendas see seda, et põhiliselt kolm ja pool tundi tööti, töötati ennelõunal ja kolm ja pool tundi pärastlõunal. saadikute töö on väga palju muutunud koordinaatorite kohtumised on tähtsad, kolmepoolsed läbirääkimised on tähtsad, vahel on tegemist tunniajaste kohtumistega ja nad ei toimu kas hommikul või õhtul selle kolme ja poole tunni ajal, vahel toimuvad nad lõuna ajal. see tähendab seda, et meil on vaja paindlikku süsteemi. paindlikku süsteemi, mis ei mõtle selles kolme ja poole tunni taktis hommikul ja õhtul. see oli üks tähtsamaid äh, muudatusi, mis me sisse viisime uute töötingimustega. teiseks, maksimaalne töötundide arv iga päev tõsteti siis seitsmelt seitsmele ja poolele tunnile maksimaalselt, aga kuus korda nädalas kuni kaheksa tundi maksimaalselt näiteks komisjonis maksimaalne töötunni arv on päevas kümme tundi, aga meie tõlkide töö on palju komplekssem, palju komplekssem kui komisjoni tõlkide töö. ja sellepärast ma arvan, et on väga õige, et me ei panustanud kümnele tunnile, äh, nagu see, mida me kolm aastat tagasi välja pakkusime, vaid et maksimaalne töötundide arv on kaheksa tundi ja seda siis kuus korda äh, kuus. tõlkide jaoks on tegemist aga muudatusega, mis on endaga kaasa toonud pahameelt. meil on aga võimalik kaks miljonit sellega kokku hoida ja me saame tõlke rohkem kasutada, mis tähendab seda, et kui kõik hästi läheb, siis eh, keskmine töötundide arv tõuseb neljateistkümne, viieteistkümne töötunnini. me väga täpselt jälgime seda, et need kolleegid, kes juba varem äh, väga palju töötasid, et nende koormus ei suureneks, vaid me üritame välja töötada süsteemi, kus kõikidel tõlkidel on umbes sama keskmine töötundide arv. Äh, siin on veel märkusi selle kohta, aga ma arvan, et täna ei ole see õige koht, kus teha. Te küsisite ka, et Eh, kuidas on meie hoonete kasutamisega, kes kasutab, see ka maksab. Te küsisite konkreetselt regioonide komitee kohta. see tähendab jah, regioonide komitee maksab. me tegime ühe muudatuse kaks-kolm aastat tagasi, tegelikult kaks muudatuse, esi-, muudatust. esiteks, regioonide komitee ei maksa enam sama äh, siit summasid ka julgeoleku eest, sellepärast et äh, meil ei ole siin lisakulusid, me nõudsime neilt liiga palju, seal me viisime sisse korrektuurid, sellepärast et äh, lisakulud regioonide komitee koosolekutega on väga väikesed äh, julgeoleku tagamisel, aga nii regioonide komitee kui ka majandus- ja sotsiaalkomitee, kui nende kohtumised toimuvad parlamendis, siis nad kasutavad parlamendi tõlke ja ei too siia kaasa komisjoni tõlke ja minu arvates on see vägagi õiglane nüüd parlamentide assist-, parlamendi assistentide pensioniõigused kolmteist protsenti, jah, see on kooskõlas ametnike pensioniõigustega, aga jällegi esimesest jaanuarist kaks tuhat kaheksateist hakkab see kehtima, sellepärast et äh, aasta lõpuni on saadikud, on oma kulud juba ära planeerinud. siis Ignacio Salafranca küsis valimiste planeerimise kohta parlamendi juhatuse väljasõidul väga tõsiselt tegeleti selle küsimusega, et kuidas me kommunikatsiooni läbi viime, see on väga tähtis küsimus, mida see tähendab äh, esinumbrite jaoks, et kas see on nüüd teistmoodi kui eelmine kord. ma eeldan, et juhatus veel enne kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõppu võtab vastu otsuse mis puudutab siis äh, Euroopa Parlamendi valimiste strateegiat. Äh, tõhusamalt äh, ei tähenda ka seda, et me, see läheb kallimaks, me arvestame umbes samade numbritega nagu eelmine kord. tahame korraldada kõike paremini, aga samade vahenditega nagu eelmine kord. Te mainisite ka Strasbourgi. esimesel oktoobril me asutasime uue üksuse Strasbourgis, mis peab tegelema siis nende taotlustega, mida tehakse selleks, et Strasbourgis konverentse korraldada. meil on paljudel nädalatel hooned seal tühjad, tegemist on suurepäraste hoonetega, maksumaksjad on selle kinni maksnud ja sellepärast peaks ka kodanikel olema võimalus neid hooneid kasutada et selle asemel, et seda kolme nädalat vaadata kui probleemi, tuleks neid vaadata kui uut võimalust, et me peaksime Euroopa tasandil siis pakkuma konverentside korraldamise võimalusi ja see uus üksus peaks sellega just tegelema. see on meie jaoks lihtne ja me ei tohiks siin bürokraatlike tõketega seda raskendada. nüüd pensionid, me teame, pensionifondi puhul on tegemist jäänukiga ajast, kus Euroopa ta-, pensioneid meil ei olnud, vaid olid riiklikud pensionifondid või ei olnud neid üldse ka riikides. ja pensionifond kasutab neid vahendeid, mis on tal olemas, pensionifond ei ole, pensionifondiga ei ole enam võimalik liituda, tegemist on kinnise fondiga, nii et küsimus on selles, kuidas selle mineviku jäänukiga edasi minna kõik sõltub sellest, kuidas äh, selle fondi aktsiate väärtus äh, liigub, praegusel hetkel me tõesti saame selle fondi kohta teha ainult äh, hi hinnanguid ja praegustel hinnangutel vahendeid piisab aastani kaks tuhat kakskümmend kolm, kaks tuhat neli. Te küsisite ka, kas pensioni fondi kasutajaid äh, saab äh, finantseerimisse veelgi kaasata, siin on väga kitsad juristilised, äh, juriidilised piirangud, kaks tuhat üheksa juba võeti teatud meetmed, mis puudutasid ka äh, pensionifondi maksevõimekuse pikendamist, aga uute meetmete jaoks mänguruumi on väga vähe, sellepärast et saadikutel, kes on selle fondiga liitunud, on ka õiguslikud ootused ja sellepärast äh, võimalused on väga-väga piiratud. Äh. proua esimees Kressle küsis parteide ja sihtasutuste kohta, mis on probleemid. oli terve rida probleeme just äh, teatud parteide ja sihtasutustega eriti mis puudutas riikliku partei tegevuse rahastamist või riikliku valimiskampaania rahastamist või siis ka riiklike referendumite eelset kampaaniat. juhatus tegutses ka selles küsimuses, tegime tagasimaksetaotlusi ja see tõi endaga kaasa selle, et mõnedki organisatsioonid lõpetasid oma töö mis puudutas komisjoni ettepanekut, siis et kas tegemist on süstemaatiliste probleemidega, mida tõstatada. süstemaatiliste probleemide puhul tuleb näiteks välja tuua seda, et kuna parteisid on võimalik asutada ka teatud üksikisikutel, siis äh, ühe riikliku partei liikmed võivad asutada Euroopa tasandil erinevad parteid ja siis saavad viiekümne protsendi osas äh, toetusi Euroopa tasandilt, nii et äh, siin olid olemas stiimul suurendada Euroopa Liidu tasandil parteide arvu, sellepärast et siis oli võimalik kunstlikult ka toetusi suurendada selline stiimul tuleks süsteemist välja võtta ja see oli üks punkte, mida ma ka välja tõin oma aruandes juhatusele juunikuus kaks tuhat kuusteist. teiseks on üks probleem, aga see probleem väheneb. on probleem just materiaalsete eh, panustega, on väga raske hinnata, kas tegemist on tõesti nii-öelda tõelise panusega või mitte. minu arvates tuleks eelistada süsteemi, kus äh, panused ja liikmemaksud äh, tehtaks nii-öelda sularahas ja siis nad võiksid olla madalamad kui siiamaani ja see oli ka ettepanek, mille tegi Euroopa Komisjon. nii et me võime tõesti öelda, et komisjoni ettepanek läks väga kaugele ja arvestas kõikide nende probleemidega, mis meil oli finants- haldusega. komisjon keskendub ka põhiliselt sellele küsimusele ja ei tõstata teisi küsimusi, mida minu arvates teoreetiliselt oleks võinud tõstatada, aga minu arvates oli selline lähenemine väga nutikas. siis te küsisite veel ka pikaajaliste lähetuste kohta. põhimõtteliselt äh, pikaline lähetus võib olla mõistlik meede, sellepärast et pikaajalise lähetuse puhul meil ei ole vaja äh, katta töökohavahetuse, äh, töökoha asukoha vahetuse kul-, kulutusi. nii et teatud äh, äh, ajaperioodi puhul on mõistlikum otsustada tõesti pikaajalise lähetuse kasuks, sest siis me ei pea kolimiskulusid katma aga põhimõtteliselt peaks see meede jääma püsima, kuid siiski peab kriitiliselt küsima, kas selle kasutamine on mõistlik või mitte. nüüd konkreetsed näited Tallinn, see puudutab siin tihedamat koostööd Eesti eesistumisperioodiga, nii et ajaliselt piiratud lähetus ja Milano puhul on tegemist äh, tõlgiga, kes äh, on läinud siis sinna koolitusele dann äh, hatten Sie, ich glaube, zu, das war die, glaube ich, die letzte. see oli viimane küsimus, ähm, siis küsiti veel nüüd kontorikulude kohta ja selle kuluhüvitise kohta Progressle, te teate väga hästi, et siin on väga palju erinevaid juhtumeid meil olnud ja kõikide nende juhtumite puhul me tõesti üritame hoolitseda selle eest, et äh, kulud hüvitatakse teatud riikides äh, on see aga tegelikult ka õiguskaitseorganite töö kaasa toonud ja juurdlused käivad, nii et kõikidele küsimustele meil vastuseid ei ole. Parts Taas küsis ka siis äh, akrediteeritud assistentide pensioniõiguste kohta ja ma juba vastasin sellele, aitäh! suurepärane, aitäh, aitäh selle info eest, mida meile andsite ja sõnu saab nüüd äh, raportöör. Äh, <clears throat> aitäh! mina saan väga lühidalt teha. härra Tarandil oli siiski küsimus, aga palun lühidalt uh,. jah, ma usun, et neis tingimustes ma tegelikult ei soovigi küsimust esitada, sellepärast et vastused olid päris äh, rahuldavad. tahaksin ütelda ka peasekretärile, et raskem aeg karjääris saab olema siis kohtute proua Kressle, proua Alessandri, härra Salafranca, härra De Jongi ja minuga. me oleme viis kõige karmimat raportööri. okei okay, uh,, second attempt uh,, I can järgmine katse siis. Uh, ma üritan teha hästi lühidalt, sellepärast et kõiki küsimusi on, uh, sai läbi arutatud, me jõudsime lõpule. kaks punkti üks äh, on siis see toetus. muidugi mõista, et DJ-d teevad koostööd, nad ju peavad faktid ja arvud üle vaatama. aga need ressursid, mida meil vaja on, on meile vajalikud, see aitab meil mõista, mis esitatakse ning Hollandi parlamendis oli meil eraldi ametnik selle jaoks, kes aitas siis äh, saadikutel aru saada ja seda kõike teha siin me ka ju peame toetuma oma kolleegidele. ning see vajab muidugi selgitamist. võib-olla mitte läbi eelarve täitmise, aga Tereke töö on olnud oluline ja mina olen ka üritanud just pühenduda sellele, et juhatus kulutaks ühe oma koosolekutest eelarve täitmise heakskiitmisele. ning lõpetuseks kommunikatsiooni kohta mulle avaldas suurt muljet see, mis te ütlesite. Teie uus mõte on tõesti suurepärane. oluline on see, et teemad oleksid inimestele lähedased, aga lisaks sellele, kui me räägime valimistest, on oluline ka, et oleks teatud võitlus. võib-olla kui me räägime veinist, siis ühed ütlevad, et vein on päris hea, teised aga ütlevad, et peaks olema äh, paremad või isegi ära keelata, kui tahate, aga jah, selline vaidlus peab käima. peame lõpetama, sest äh, midagi mõistlikku enam välja ei tule. aitäh vastuste eest ja arutelu eest ja kohtume uuesti jaanuaris, kui tegeleme kahe tuhande kuueteistkümnenda aastaga ja homme jätkame volinik Mimitsaga. aitäh kõigile ja istung on lõppenud.